tere tulemast meie kohtumisele. meil on olemas kõik keeled peale malta ja horvaatia keele. ja tahan teid teavitada ka külastajate rühmadest. jah, meil on siin kaks rühma tulemas, kõigepealt härra Javi Lopes kutsus külla kolmkümmend sotsiaaldemokraatide kohalikke esindajaid Katalaani piirkonnast, Valle Orientalist. ja see rühm tuleb siiapoole kaheteistkümnest meie kohtumise lõppjärgus. ja proua Morin Chartier, loodetavasti ta tuleb ka õige pea, eh, ja tema tervitab kahekümne ühe liikmelist külastajate rühma täna ja nemad tulevad Eh, kohale, kui me hakkame arutama Euroopa Liidu Aafrika nädalat. Nemad tulevad kell üksteist viisteist ja jäävad kuni poole üheni. ja siis on meil ka härra Funtulis kutsunud rühma neliteist Kreeka poliitikateaduste tudengid ja nemad on juba kohal. ja teie, kes te olete juba kohale saabunud, tervitan teid südamest meie eh, komisjoni koosolekule ja teisi tervitan pisut hiljem. ja tahan rääkida ka Göteborgi kohtumised seitsmeteistkümnendal novembril, paar sõna. meidki kutsuti, mõned meist kutsuti osalema ja komisjoni tegevdirektorina, tegevesimehena siit tööhõive sotsiaalkomisjonist minagi läksin kohale. proua Kuuneva, härra Metseri, proua Rodriguez ja Vanden Kendelere ja ka äh, Calvin Chambo, kõik olid kohal. võib-olla ma unustasin kellegi ära, aga vist mitte. ja see oli väga viljakas kohtumine meie vaatevinklist, sest meie agenda oli nii-öelda see, mida seal arutati ja mul oli hea meel, et meid kutsuti. me saime osaleda terves reas aruteludes ja läheme edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde. et nii, töötajate lähetamise kolmepoolsed läbirääkimised, kas on keegi kohal, kes saab meid sellest informeerida? Agnes, jah, ootame sind, palun võta istet, ma tahan kohe sulle sõna anda. There has been uh, uh, uh meetings jah, äh, on aset leidnud terve rida kohtumisi. esimene toimus Strasbourgis ja see oli väga viljakas, tõhus. tulemused olid head. ja see oli lähtepunktiks. järgmised äh, kolmepoolsed on ka juba plaanitud kahekümne kaheksandaks novembriks Brüsselis. neljandal det-, detsembril samuti Brüsselis ja kolmeteistkümnendal detsembril Strasbourgis on järgmised kohtumised. ja ma ei tea, kas meil on lubatud olla optimistlikud, võttes arvesse, kuivõrd hea tulemus oli esimesel kolmepoolsel kohtumisel, ei ole üldse sugugi võimatu see, et me saavutame eh, tulemused juba kolmeteistkümnendal detsembril, igatahes tasub loota ja nüüd proua Jongeerius saab sõna ja annab meile ülevaate esimesest kolmepoolsest kohtumisest ning räägib ka plaanidest, mis on eh, variraportööride kohtumised ja muud kohtumised ja kõik see töö, mis veel tuleb ära teha. ma tänan. jah, te juba andsite informatsiooni komisjonile. minulegi jäi mulje, et me alustasime väga positiivselt. ja see on muidugi alati keeruline, sest terve rida teemasid vajab käsitlemist ja arvamused lahknevad mitte ainult Eh, ei ole vastu ettepanekuid ja meil on oma mandaat, mis meid seob. ja me kasutasime esimest kolmepoolset kohtumist selleks, et selgitada, mis on need teemad, mida meie peame kõige tähtsamaks nõukogu omalt poolt ja komisjon selgitasid oma seisukohti. nii et nüüd on kõik selg, lähtekohad on selged. ja kaasraportöör hetkel on tulemas. me saime nõukogult ettepaneku teemade osas, mida nemad tahaksid käsitleda nendel kolmel päeval, millele te viitasite proua esinaine. ja meil on väga auahne eesistuja nõukogus praegu. enne kolmepoolset kohtumist ma rääkisin ka Bulgaaria alalise esindajaga ja nemadki on seadnud selle teema päevakorra etteotsa ja kui eestlastel ei ole edu, siis bulgaarlased hea meelega võtavad selle teema üle. sisult äh, poolest äh, saab olema keerulisem, aga meil on terve rida inimesi, kes nende, selle teemaga tegelevad, nii et ma olen positiivselt meelestatud. suur tänu, kas on küsimusi Agnesele selle asja kohta praegu. ja jutagi on. sa otsustasid naasta parlamendi ja oleme sulle selle eest tänulikud. nii, järgmine eh, variraportööride kohtumine lähetamise küsimuses toimub kahekümne seitsmendal novembril kell kaheksa eh, hommikul kaheksa-üheksa vahel. kas on nii? ei ei ole. ka kella kaheksateistkümne ja üheksateistkümne vahel hoopis õhtul toimub kohtumine uh,. I don't think I will go more into deep. ma ei arva, et ma üksikasjalikumalt sellel peatuksin, meil oli arutelu Eh, transpordikomisjoniga eh, maanteevedude sektori teemal. ja me leppisime kokku. Teil on selle kohta rohkem informatsiooni, Andreas, palun jagage meiega okei okay.. Yeah. Is, is see on äh, artikkel viiskümmend neli äh, ja kodukorras ja ära otsustatud juba. järgmine on meil protokollide kinnitamine kuueteistkümnendast oktoobrist, üheksateistkümnendast oktoobrist ja järgmine päevakorrapunkt on neli, Europass. ja teine Europass kohtumine toimus üheksandal novembril ja tublisti liiguti edasi ja härra Mann räägib meile nüüd lühidalt selle kohtumise tulemustest ja räägib ka, millised on järgmised sammud Europassi vallas. palun, härra Mann, sõna on teil. jah, ma tänan, proua esinaine, kallid kolleegid. Europass äh, jah, saab lausa meie öö, äh, märgiseks võib-olla, siin on juttu oskustest ja kvalifikatsioonistest ja me tahame siin rõhku panna sellele, et tegemist on vabatahtliku instrumendiga ja tähtis on, et meil oleks laiapõhjaline toetus. üheksandal novembril oli meil võimalik nõukogu hoones siin Brüsselis rääkida sellest, et eh, mida me nüüd siis ette võtame ja on võimalik kokku leppida parlamendil, nõukogul ja komisjonil omavahel. kõigepealt tahan südamest tänada sekretariaati, ettevalmistustöö oli väga tubli ja samuti tehnilised meeskonnad nii komisjoni poole pealt kui ka nõukogu poole pealt on väga tublisti edasi liikunud. jah, tõesti, meeskonna vaim valitses ja mitte ei ole igas koduriigis sellist meelsust, näiteks minu koduriigis mitte meie õigustalitus oli ka kohal kolmepoolsetel. tähtis on vaja täpselt defineerida õiguslikult mõisted ja see toimib hästi ja võin teile öelda, et me oleme ühel meelel siin tööhõivekomisjonis kord kultuurikomisjoniga, kolleeg Marinuga, sel kahe, seitsmekümne ühes aspektis ja see on juba väga palju. nii et oleme juba üht-teist saavutanud, aga probleemiks on skilled intelligence, äh, siin on lahknevused meie fraktsiooni raames, nii et neljas kohtumine, mis on kavandatud nüüd neljateistkümnendaks äh, peab seda teemat arutama ja siingi on tahet üles näidatud kompromiss saavutada, nii et kui tahet jagub, siis tõesti õnnestub edasi liikuda ja seni me oleme seda teinud, meil on hea õhkkond läbirääkimistel. Teie olite Strasbourgis ka kohal, kui me sellest rääkisime, nii et et tõesti tahe on olemas lõpuks hea tulemus saavutada. ja seitsmendal detsembril on kolmapoolne jälle kavandatud, ma ei tea, kas meil õnnestub siis ühele poole jõuda. variraportööride kohtumine on ka kavandatud siin parlamendis vahepeal, igatahes me oleme heal teel ja kui meil õnnestub lõpuks komisjoni ja nõukoguga kokku leppida, eh, jah, siis võib-olla isegi praeguse eesistuja jooksul õnnestub meil see teema lõpetada ja kui mitte, siis järgmise eesistujal. igatahes mina olen väga optimistlik. suur tänu, härra Mann. kas keegi veel soovib paar sõna öelda Europassi kohta ja selle üle toimuvate arutelude kohta? jah, me teame, et need arutelud käivad isegi need on informeeritud, kes ei ole otseselt olnud kaasatud. Äh, jah, mina olen variraportöör olnud, te ütlesite õigesti, härra Mann. jah, skills intelligence on see teema, mis on probleeme tekitanud. mõnikord jah, äh, sõnastus võib luua ootusi ja lootusi mida ei tahaks asjatult tekitada. nii et ma loodan, et see õnnestub lahendada ja seda enam, et kõik näevad vaeva, et saavutada üksmeel. ja kui seitsmendal detsembril toimub järgmine kolmepoolne, siis loodetavasti meie eesmärgid saavad täidetud, sest tegemist on viimase kolmepoolse kohtumisega. jah, oskused, nagu te teate, on lähiaastatel väga tähtsal kohal, võib-olla isegi tähtsamal kui varasemal ajal. hästi kas tööhõive peadirektoraadist on keegi kohal? proua Krapp, palun, kas teil on märkusi? <clears throat> ma tänan ja tere hommikust. mina olen oskuste ja kvalifikatsiooni üksusest tööhõive peadirektoraadist ja tahan tõesti toetada seda, mida härra Mann täna hommikul ütles, meiegi leiame, et väga positiivselt on asjad edasi liikunud komisjon on väga pühendunud ettevalmistavale tööle, mis toimub tehniliste meeskondade tasandil ja sidusrühmad ka on väga huvitatud selleks, et tööhõive ja koolituse, hariduse sidusrühmad tahavad edasi liikuda ja on huvitatud sellest moderniseeritud Europassist ja nagu härra Mann ütles, läbirääkimised sujuvad ja edenevad hästi. jah, nõukogus on juba mõnda aega see teema arutusel olnud. me mõistame, et tahetakse, et teenused oleksid paremini kättesaadavad tööturul, kui valikuid tehakse ja ka, et õppe, õpivõimalused oleksid suuremad tulevikus, igatahes me oleme teel kokkuleppe suunas ja loodetavasti see sõlmitakse järgmistel nädalatel või kuudel. ja härra Mann, lõppsõna. jah, ma tänan. me oleme tõesti positsioonide poolest lähenenud ja oleme kompromissidele suunatud ja tahame, et lõpuks oleks meil tulemus et see on tõesti suurepärane märgis eh, eh, Euroopa Liidu jaoks ja tagab suurema liikuvuse. Eh, suur tänu. nüüd on meil kaks minutit, et hääletuskaardid välja otsida ja siis hakkab hääletus.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 okei okay,, you have all. hea küll. pange siis kõik oma hääletuskaardid masinasse ja alustame EGF-i kasutusele võtmise taotlusest, äh, mis puudutab Soomet. Fee Retail, palun hääletage. Have I put? Yeah. And the vote is closed. hääletus lõppes. see on heaks kiidetud kolmekümne häälega. The other uh, e e teine EGF-i kasutusele võtmise taotlus puudutab Attica Retail Kreekat. see on nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes kolmekümne häälega heaks kiidetud. Yeah. Sorry? No big screen, little screens. Okay. I, I was too late, Jess, uh, sorry. vabandage, um, ütleb üks saadik, kes jäi hiljaks, ta oleks hääletanud poolt. Makes a difference <laughs> if you vote. esinejana ütleb, iga hääl loeb. ja nüüd Omnibus, ESF-i sätted, kes poolt, kes vastu. vabandage, hääletus peab olema elektrooniline, seega hääletage siis äh, ESF-i sätteid. The vote is open. hääletus algas, hääletus lõppes ja see on kahekümne kaheksa häälega heaks kiidetud EGF ja EAS e sätted tuleb ka ära hääletada And eh, Mr Fontoulis, do you have a problem? härra Fontoulis, kas teil on mingi probleem? Δεν δουλεύουν κάποια μηχανήματα, κύριε Πρόεδρε. Minu hääletusmasin ei tööta, ütleb saadik Fontullis. Sina nüüd teeb ettepaneku vahetada istekohta. Do we have to repeat the omnibus vote? The omnibus on e Omnibus ESF sätted, kas me peame selle üle hääletama? kordame hääletust Omnibus määrus ESF-i sätete kohta. palun hääletage. And the vote is now closed. hääletus lõppes. Thirty two votes in favor. kolmkümmend kaks häält anti poolt. Take another machine too late. She was we'll take the next vote. järgmine hääletus. Omnibus. Äh, järgmised sätted, kes on poolt, jälle nimeline hääletus. neljatulbaline tabel on nüüd ära hääletatud kolmkümmend kaks häält poolt, nii. kaks vastu ja kuus erapooletut. proua Gentilesi raport is it? Isn't it this one? There we have some. Okay. Mm. We'll give late arrivals a couple. ootame siis, kuni kõik kohale jõuavad, palun istuge kohtadele, pange oma hääletuskaart masinasse ja hakake hääletama.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 ta on tavaline hääletamine, mitte elektrooniline, siis on Paloma Lopez Bermejo raport. Äh, kui te hääletate poolt, siis te tegelikult lükkate raporti tagasi. If you vote in favor, you reject kui te hääletate poolt, siis te lükkate raporti tagasi, ettepanek oli selline ja kui, kui see võetakse vastu, siis langevad kõik muudatusettepanekud ära, kes on va-, poolt, kes on vastu. Yeah. That means that uh, you niisiis. Which report are we voting on again? I think there is confusion amongst millist raportit me üleüldse hääletame praegu? me hääletame uusi kutsealasid reguleerivate õigusnormide vastuvõtmisele eelnevat proportsionaalsuse kontrolli. ma tean, et hääletamiseks ei ole see saal kõige parem, aga nüüd proportsionaalsuse kontroll enne uusi kutsealasid reguleerivate õigusnormide vastuvõtmist. me oleme nüüd hääletanud see esimest küsimust, me ei lükka seda ettepanekut tagasi seega ja nüüd hakkame hääletama muudatusettepanekuid. esimene muudatusettepanek on tagasi võetud, teine muudatusettepanek, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud kompromiss üks, kes poolt kes vastu, tagasi lükatud. kompromiss A, kes poolt. kontrollime seda. kompromiss üks, hääletage. And the vote is now closed. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmekümne ühe häälega. kompromiss A, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa, kes poolt, kes on vastu lähme hoopis üheksakümne viie juurde. üheksakümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus, kes poolt, kes erapooletud, vastu, tagasi lükatud üheksakümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, ettepanek üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda, üheksakümmend üheksa, palun hääletage hääletus lõppes kahekümne viie häälega heaks kiidetud, muudatus sada üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kontrollime, kontrollime kompromiss kahte, palun hääletage. hääletus lõppes see on vastu võetud kahekümne nelja häälega. muudatusettepanek sada neli, kes poolt? kes vastu? kes erapooletud, vastu võetud? number sada viis, kes poolt? kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek sada üksteist, kes poolt? kes vastu? kes erapooletud? kontrollime sada üksteist, palun hääletage. hääletus lõppes. see on tagasi lükatud kahekümne kolme häälega. otsusettepanek sada kaksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud ma ütleks, et tagasi hoi-, lükatud, aga kontrollime seda. palun hääletage hääletus lõppes, tagasi lükatud kolmekümne ühe häälega. muudatusettepanek sada kolmteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek sada neliteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, sada viisteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kompromiss B kolm, kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda, kompromiss kolm, palun hääletage. hääletus lõppes ja see on tagasi lükatud kolmekümne kolme häälega. kompromiss B, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kontrollime kompromiss B-d, hääletame uuesti, palun. hääletus lõppes. kolmekümne nelja häälega heaks kiidetud muudatusettepanek sada seitse, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, see on vastu võetud. aga kontrollime. muudatusettepanek sada seitse, palun hääletage. hääletus lõppes, kakskümmend neli häält heaks kiidetud. nüüd kompromiss neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kompromiss viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kontrollime seda, kompromiss viis, palun hääletage. kompromiss viis, hääletage palun, nüüd hääletus lõppes ja see on heaks kiidetud kahekümne viie häälega muudatusettepanek sada kolmkümmend kaheksa. kes poolt? kes era-, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. number sada kolmkümmend üheksa, kes poolt? kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, aga me kontrollime seda sada kolmekümmet üheksat. palun hääletage see on tagasi lükatud kolmekümne nelja häälega. number sada nelikümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud amendment one. muudatusettepanek sada nelikümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kompromiss seitset. palun hääletage. hääletus lõppes kahekümne nelja häälega heaks kiidetud. kompromiss. ja nüüd number sada viiskümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek sada viiskümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kontrollime, sada viiskümmend üheksa, palun hääletage. And the vote is now closed. hääletus lõppes järgmiseks sada kuuskümmend, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, peame seda kontrollima, sada kuuskümmend, palun hääletage. hääletus lõppes kahekümne kahe häälega heaks kiidetud. edasi, sada kuuskümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada kuuskümmend kaks. hääletus lõppes. kakskümmend kuus häält ja vastu võetud. nüüd kompromiss see, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kompromiss E. hääletus on alanud. nüüd hääletus suleti. ja see on kolmekümne kuue häälega vastu võetud. kompromiss kaheksa. kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud kompromiss kaheksa, me kontrollime seda. hääletus lõppes. kahekümne viie häälega vastu võetud. We go to compromise nine on page eight. kompromiss üheksa, lehekülg kaheksa. kes on poolt? kes on vastu, kes on erapooletult vastu võetud. number sada kaheksakümmend seitse ja sada kaheksakümmend kaheksa on järgmised koos. Need on identsed, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletult tagasi lükatud number sada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada üheksakümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kontrollime sada üheksakümmend hääletame uuesti sada üheksakümmend, palun hääletage. hääletus lõppes näete, kakskümmend kolm poolt, kakskümmend kolm vastu. sada üheksakümmend kuus ja sada üheksakümmend kaheksa poolt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kontrollime neid. sada üheksakümmend kuus, sada üheksakümmend kaheksa koos. palun hääletage. hääletus lõppes tagasi lükatud kolmekümne kolme häälega. edasi. muudatusettepanek kakssada. kakssada ja kakssada üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. tuleb kontrollida, vabandage. hääletage palun. hääletus lõppes kolmekümne kahe vastuhäälega tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kaks ja kakssada neli koos. identsed, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolm, kes, see on nüüd tagasi võetud, kakssada kuus ja kakssada seitse koos, kes on poolt kes on vastu? kontrollime seda. kakssada kuus, kakssada seitse. hääletus lõppes. kolmekümne kolme häälega, kolmekümne kahe häälega tagasi lükatud. nüüd on hea meel, kui te korralikult käsi tõstate, sest väga raske on kogu seda saali hõlmata nüüd kakssada kolmkümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viis, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakssada üheksa ja kakssada kümme koos, kes on poolt, kes on vastu erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada üksteist on tagasi võetud ja nüüd muudatusettepanek kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek sada üheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada neliteist ja kakssada kuusteist, need on koos, kes poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanekud kakssada viisteist, oi-oi-oi, sooviti kontrollida kakssada neliteist, kakssada kuusteist koos. hääletage palun hääletus lõppes. kahekümne viie häälega vastu võetud, nüüd kakssada viisteist on tagasi võetud ja kakssada kakskümmend on järgmine, see langeb ära. kakssada kakskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend neli, kes poolt, kes erapoolet-, vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend viis poolt see ei ole ära langenud, seda tuleb hääletada. kakssada kakskümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. mina ütleksin, et see on tagasi lükatud kompromiss kümme, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kontrollime kompromiss kümmet, palun hääletage. hääletus lõppes. kakskümmend seitse häält poolt. nii, kakssada kolmkümmend kaks on järgmine, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kontrollime kompromiss ühteteist. üksteist kontrollime, palun. hääletus lõppes see on tagasi lükatud kolmekümne kahe häälega. nüüd tuleb ükshaaval edasi minna. kakssada kolmkümmend neli, kakssada kolmkümmend viis, kakssada kolmkümmend seitse tuleb koos võtta. kes on poolt, kes on vastu, kontrollime. hääletus lõppes tema eest võetud. Compromise F, right? Compromise F. We proceed to compromise F. Läheme edasi kompromiss F-iga, kes on poolt, kes on vastu vastu, kes on erapooletud, see on vastu võetud. tahate kontrollida kompromissi F-i, no hea küll, hääletame. hääletus lõppes. see on kahekümne seitsme häälega heaks kiidetud. Läheme edasi leheküljele kolmteist, kompromiss kolmteist, kes poolt? kes on vastu, kontrollime kompromiss kolmteist, palun hääletage. hääletus lõppes. see on tagasi lükatud kolmekümne kolme häälega. one by one. Is that amendment? Yes. Amendment 248. muudatusettepanek kakssada nelikümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada nelikümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek äh, kompromiss neliteist sooviti kontrollida kaht, kakssada nelikümmend üheksat, aga tegelikult see üleüldse langeb ära. sest kakssada nelikümmend kaheksa võeti vastu ei. see on tõesti ära langenud, see kakssada nelikümmend üheksa. We, we rejected Eh, eh, kakssada nelikümmend kaheksa lükati tagasi. see tähendab seda, et kakssada nelikümmend üheksa langeb ära. kompromiss neliteist. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kompromiss neliteist. And the vote is now closed hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmekümne kuue häälega. Lähme edasi. otsusettepanek kakssada viiskümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viisteist, poolt, vastu, erapooletud kontrollime kompromiss viiteteist. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmekümne viie häälega. kompromiss kuusteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, jällegi tuleb kontrollida kompromiss kuuteteist. hääletage palun. hääletus lõppes tagasi lükatud kolmekümne ühe häälega. kompromiss seitseteist, kes poolt, kes on vastu, kes on erapooletud. et minu meelest on vastu võetud, aga soovitakse kontrollida kompromiss seitseteistkümmet, palun hääletage kolmekümne kuue häälega tagasi lükatud. nüüd kompromiss kaheksateist, kes poolt, kes on vastu, kes on erapooletult vastu võetud, kontrollime. It's impossible to see in this room when you are spread out <laughs> We check compromise eighteen. kompromiss kaheksateist hääletus lõppes, tulemus on sama. kolmekümne kuue häälega vast-, tagasi lükatud. nii, kompromiss üheksateist. kes poolt, kes vastu? ja see on tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. mul on küsimus, kui kompromiss lükatakse tagasi, siis öö, äh, on vaja hääletada need ettepanekud, mis selle kompromissi kohta ette enne tehti, aga teie hääletate kompromissi, see lükatakse tagasi ja siis lähete järgmise kompromissi juurde, aga me peame, kui kompromiss tagasi lükati, näiteks kaheksateist, kompromiss kaheksateist, siis üksikud ettepanekud läbi hääletama. The reason why we don't do that is because miks me ei tee seda, sellepärast et identsete ettepanekutega on tegemist in this case, uh, uh, uh, it's, it's not voted uh, uh, amendment for amendment. Where are we? 276. But we shall vote on amendment 200. ja nüüd kakssada seitsekümmend kaks. kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletud? ma ütleks, et vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks, kes poolt? kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kompromiss kakskümmend kaks. And uh, the vote is now closed and it's hääletus lõppes kolmekümne seitsme häälega tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanekut kakssada kaheksakümmend. hääletus lõppes. tagasi lükatud kahekümne viie häälega. muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend üks, ei ole vaja hääletada, kakssada kaheksakümmend kaks, kes poolt, kes vastu kes erapooletud. kontrollime, kakssada kaheksakümmend kaks. hääletus on nüüd lõppenud ja see on tagasi lükatud kahekümne viie häälega kakssada kaheksakümmend kolm, kes poolt, kes vastu. kontrollime, kakssada kaheksakümmend kolm hääletus lõppes. kakssada kaheksakümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend viis, kes poolt, kes vastu kes erapooletud tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend kuus, kes poolt,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 kakssada nelikümmend kahte, kes poolt? kes on vastu? kes on erapooletud? tuleb kontrollida. And the vote is now closed. hääletus lõppes nad tagasi lükatud kahe häälega. nüüd muudatusettepanek kakssada nelikümmend kolm. kakssada nelikümmend kolm, palun. Those in favor? Those again? kes on poolt, kes on vastu? kes on erapooletud, tagasi lükatud? kakssada nelikümmend neli, seda me ei hääleta, kakssada kaheksakümmend seitse, kes poolt? kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda. kakssada kaheksakümmend seitse, palun hääletage. nüüd hääletus lõppes. ja see on tõesti tagasi lükatud ühe häälega. edasi, kompromiss kakskümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kontrollime seda. hääletus on avatud, kompromiss kakskümmend kolm. kompromiss kakskümmend kolm hääletus lõppes ja see on nüüd tagasi lükatud ühe häälega. kompromiss H, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud kontrollime, kompromiss H, vaata. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne kuue häälega. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend kuus kakssada üheksakümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud. kontrollime seda, kakssada üheksakümmend kaheksa hääletus on avatud. nüüd hääletus lõppes on tagasi lükatud kolme häälega. ja läheme edasi. kakssada üheksakümmend seitse, kes poolt? vastu. erapooletud tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kaks, kes on poolt, vastu, kontrollime, muudatusettepanek kolmsada kaks. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakskümmend kaheksa vastuhäält. muudatusettepanek kolmsada üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kolmsada neli, hääletus algas. hääletus lõppes kahekümne, kahekümne viie vastuhäälega tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanekut kolmsada kuus hääletus lõppes. muudatusettepanek kolmsada seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek kolmsada kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunktid muudatusettepanek kolm, põhjenduspunkt üks, muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime muudatusettepanekut kaheksa. hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kahekümne kuue vastuhäälega. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss. kontrollime muudatusettepanekut number üheksa. hääletus algas. hääletus lõppes. kolmekümne poolthäälega vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli, kes on poolt, vastu teeme uuesti, kes on poolt, kompromiss kakskümmend neli, vastu, tagasi lükatud. kontrollime kompromissi kakskümmend neli elektrooniliselt, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, kakskümmend neli poolthäält muudatusettepanek viisteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist langeb ära, muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud põhjendus punkt kaheksa, muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromissi poolt? vastu? kontrollime, kompromissi. hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud kolmkümmend seitse poolthäält. kompromiss kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kompromissi kakskümmend kuus. kompromiss kakskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus lõppes, vastu võetud kakskümmend seitse poolthäält kompromiss J. vabandust, muudatusettepanek kakskümmend seitse. kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu kontrollime muudatusettepanekut kolmkümmend kaks. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmekümne kuue poolthäälega. kolmekümne kuue vastuhäälega. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend viis. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud On... hääletame kompromissi ka, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud? kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kompromissi kolmkümmend kaheksa hääletus lõppes. tagasi lükatud neli, vastuhäält oli rohkem. kompromiss L, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanekut viiskümmend hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend seitse vastuhäält. Amendment fifty one, those in favor. viiskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks, vastu poolt, vabandust, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend viis, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viiskümmend seitse, vastu, erapooletud viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa, kes on äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime kompromiss kakskümmend üheksa. hääletus algas. hääletus lõppes. üks hääletaja on meil üle Rahvapartei ridades. nüüd on kõik korras. tagasi lükatud kakskümmend seitse vastuhäält. kompromiss M, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud? kontrollime. muudatusettepanekud kuuskümmend kaheksa hääletus lõppes. vastu võetud neli vastuhäält. Äh, neli poolthäält oli üle. muudatusettepanek seitsekümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud kontrollime muudatusettepanekut seitsekümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend seitse vastuhäält. muudatusettepanek seitsekümmend kaks, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend kolm, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek, kompromiss, muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kompromiss kolmkümmend. hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud neli vastuhäält oli rohkem. kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. kompromissi N. hääletus algas. hääletus lõppes kolmkümmend üheksa poolthäält, vastu võetud. Amendment eighty four. muudatusettepanek kaheksakümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksakümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek kaheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu? kontrollime muudatusettepanekut kaheksakümmend seitse. hääletus algas. hääletus lõppes muudatusettepanek kaheksakümmend seitse, kakskümmend kuus poolthäält, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame arvamuse projekti muudetud kujul. hääletus algas. hääletus lõppes ja nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. Thanks to the rapporteur yeah. nevertheless mm.. In the end it was rejected. arvamuse projekt lükati tagasi, aga täname raportööri, suurepärase, täname raportööri töö eest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 Okay, friends, uh, we will proceed with a very important kallid sõbrad, läheme edasi, päevakorras on väga tähtis päevakorrapunkt e, e-kaardi päevakorrapunkt, nii et need liikmed, kes ei soovi selles arutelus osaleda, võivad lahkuda ja teised jätkame tööga e, e-kaardi arutelu Fische. I don't yeah, good. I didn't see. We'll wait 30 seconds more and then I'll give the floor to the rapporteur. ootame veel pool minutit ja siis saab raportöör sõna. nii et need, kes langetavad äh, vale otsuse ja lahkuvad ega taha kuulata e-kaardi teemalist arutelu, palun tehke seda nüüd. ja nüüd siis äh, päevakorrapunkt number kaheksa meie päevakorras, määrus Euroopa Parlamendilt ning äh, nõukogult, millega tehakse ettepanek võtta vastu Euroopa äh, Euroopa teenuste e-kaart ja sellega seotud haldusvahendid. sõna saab raportöör proua Haakin, palun. suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada kolleege muudatusettepanekute eest, sada neli muudatusettepanekut esitati minu arvamuse projektile ja ma arvan, et siin võib läheneda asjale kahe erineva nurga alt. sotsiaaldemokraatide ja kuue perest pärit kolleegid on teinud ettepaneku öö, lükata komisjoni ettepanek e-teenuste e-kaardi kohta tagasi ma tean, et ka teised komisjonid teevad seda, sellepärast et olen variraportöör teistes komisjonides sama teemaga seoses. teised kolleegid nagu mina äh, on aga seisukohal, et hoolimata sellest, et tegemist on äh, mitmete äh, kitsaskohtadega selles ettepanekus, siis võib-olla on võimalik seda siiski parandada nii, et seda saak-, oleks võimalik hiljem toetada ettepaneku tagasilükkajate peamiseks põhjuseks on see, et selle ettepaneku eesmärgiks on parandada piiriülest teenuste pakkumist. aga mõned kolleegid leiavad, et tegemist ei ole vaba liikumist puudutava teemaga, vaid sellega, et ähm, ei ole piisavaid kontrollimeetmeid nende ettevõtete üle, kes pakuvad piiriüleseid teenuseid ning äh, kolleegid arvavad, et nende üle tuleks teostada suuremat järelevalvet, suuremat kontrolli, et äh, ettevõtted peaksid vastuvõtva riigi eeskirjadest kinni. ja ühesõnaga, praegu see süsteem ei toimi hästi. ja äh, kui me toome sisse praeguse ettepaneku, siis see süsteem äh, endiselt ei tööta hästi aga teiste kol-, äh, teised kolleegid, mina ja mõned teised fraktsioonid on seisukohal, et komisjoni ettepanekul on küll väga tõsiseid puudujääke, aga igal juhul on mõte seda väärt, et me räägiksime muudatusettepanekutest ning vaataksime, kas on võimalik leida ühised seisukohad ning kanda hoolt selle eest, et see ettepanek tegelikult ka hakkaks meid ümbritsevat äh, maailma parandama ja korvaks mõningad need kitsaskohad, mille, mida kolleegid on välja toonud. ma teen lühidalt, sellepärast et mind huvitab ennekõike see, millised on teiste seisukohad ning nende üksikasjad, aga siiski paar kommentaari minu poolt. ülesehituse seisukohast kõik kolleegid, kui ma ei eksi, on teinud ettepaneku, et äh, ehitussektor jääks välja sellest ettepanekust. see on üldine seisukoht. ma arvan, et sellega seoses mingisuguseid raskusi ei ole ning ühise seisukohani jõudmine peaks olema võimalik. kindlustuse valdkond on natukene keerulisem valdkond, mõned kolleegid sooviksid, et kindlustus võetaks täielikult välja sellest ettepanekust, mõned aga sooviksid, et kohustuslikkuse mõõde kõrvaldatakse kindlustuse pakkumisega seoses aga teavitamise kohustus peaks alles jääma. muudatusettepanekuid läbi vaadates leian ma siiski, et on lootust jõuda ühise seisukohani ka kindlustuse küsimuses. terve rida muudatusettepanekuid tahaksid aga märkimisväärselt suuremat rolli vastuvõtjale, vastuvõtjavale liikmesriigile iseäranis soovitakse, et kontrollitakse, et kogu info oleks äh, kontrollitud äh, ning äh, tõendatud. see on hea lähenemisviis see tähendab seda, et ei taheta enam hiljem vigu korvata. Sü-, süsteem peaks olema algusest peale juba vettpidav ning kindlatel jalgadel. siis alustatakse tööd nii-öelda jõupositsioonilt. ning äh, on põhjust arvata ja eeldada, et info, mida pakutakse, on õige. siis ühine kontaktpunkt, suurem koordineerimine, seda on kommenteeritud, seal on kindlasti veel aruteludeks võimalusi. väga palju ettepanekuid on tehtud e-kaardi järelevalve üle ning suurema paindlikkuse kohta ajakavaga seoses minu enda seisukoht on, et ajakava, mille kohta komisjon on ettepaneku teinud, on, on liiga lühike, liiga piirav ja on ka ka teisi kolleege, kes on minuga selles küsimuses päri. küsimus, mille üle tuleks veel rohkem rääkida, on äh, vaikimisi heakskiidu küsimus ning iseäranis selle kohta tunnen kolleegide seisukohtade äh, suhtes suurt huvi ka keelte kohta on tehtud mitmeid ettepanekuid, mida ma toetaksin omalt poolt ning terve rida ettepanekuid puudutavad ka komisjoni volituste piiramist seoses rakendusaktidega komisjoni esialgset ettepanekut vaadates võib öelda, et tegelikult me ei saa mitte mingil juhul olla nõus nii suure arvu äh, rakendusaktidega, sellepärast et see tooks kaasa äärmise ebaselguse. selline on siis asjade seis praegu. loodetavasti äh, meil õnnestub olukorda parandada. vähemalt selline on minu lähenemisviis seda tööd tehas, aitäh. ma tänan, proua Harkin. härra Koh, palun. suur tänu proua esimees, kallid kolleegid. kõigepealt suur tänu raportöörile. tahan lühidalt teha. Eh, sada neli muudatusettepanekut eh, määruse ettepanekule, mis puudutab Euroopa e-kaardi sisseviimist. ja nelikümmend kolm muudatusettepanekut esitas Rahvapartei. Eh, see näitab, et endiselt on kriitiline Rahvapartei teksti osas, aga me otsustasime, et anname teenuste e-kaardile võimaluse ja muudame koos teksti paremaks. jah, siin on selleks kaks põhjust. kõigepealt me tahame ju digitaliseerimisega edasi minna ja teiseks vähendada bürokraatiat. nüüd see teenuste e-kaart raport äh, avab selleks võimaluse ja mul on hea meel selle üle, et esimesed kompromissettepanekud on eesistuja, äh, on raportöör välja pakkunud ja hakkame neid arutama lähinädalatel. The... ma tänan. ja nüüd proua Jongeerius um jah, ma tänan, mina kasutan seda teksti, mille koostas sotsiaaldemokraatide variraportöör Evelin Regner, ta ise ei saa kohal olla ja viis märkust on mul tema nimel teile ette lugeda. Eh, nimelt eh, tuleks tagasi lükata see e-kaarti ettepanek. kõigepealt eh, ettepanek võtab kasutusele päritoluriigi põhimõtte tagaukse kaudu, sest ametiasutuste kohustused vastuvõtvas liikmesriigis lähevad nüüd üle päritoluriigile ja kontroll ja jõustamine vastuvõtavas riigis on seega nõrgenenud ja hakkavad äh, nõuded, ähm, nõuded alanema sellega. ja kõige nõrgemalt on tagatud ka tarbijakaitse sellistes oludes, esiteks. teiseks, teenuste e-kaart võimaldab rohkem petturitest firmadel ja libafieedel tegeleda piiriüleselt oma äriga ja õõnestada töönorme ja sotsiaalseid norme. ja äh, isikud saavad kõik taotleda seda teenust e-kaarti ja öelda, et tegemist on füüsilisest isikust ettevõtjaga, ehkki e, tegelikult võib-olla on ta hoopis läheldatud mõne firma poolt ja hakatakse otsima kõige meelepärasemat kohta oma teenuse osutamiseks ja palkade dumping, maksudest kõrvalehoidmine võivad süveneda. samuti on puudu kolmandaks kontrollimeetmetest, piisavatest kontrollimeetmetest vastuvõtvas liikmesriigis ja see võib õõnestada kogu kontrolli äh, tõhusust, mida Tööinspektsioon teostab. neljandaks, äh, ka lähetamise tingimustes võidakse seda kohaldada ja see tekitab lähetatud töötajatele suure sotsiaalse ebakindluse. nii et ühed augud üritatakse täis toppida, aga teised augud tekivad juurde selle kaardi kasutuselevõttega ja see on vastuolus parlamendi seisukohtadega, mis puudutab töötajate lähetamist. ja viiendaks, õigusloomeline ettepanek ei lisa mingit väärtust, pigem vastupidi. ettevõtted ja töövõtjad satuvad hoopis ebaõiglase konkurentsi küüsi ja sellepärast meie variraportöör kutsub üles komisjoni ettepanekut tagasi lükkama. ja minu omalt poolt on ka üks väike märkus. kui isegi avalikel kohtumistel komisjon ise tunnistab, et on suured äh, puudujäägid selles ettepanekus, siis tulgem neile appi. saadame selle ettepaneku tagasi komisjoni. jah, las nad kasutavad äh, seal äh, vahepealset aega, et järele mõelda selle ettepaneku üle ja teha uus parem ettepanek teenuste e-kaardi kohta. suur tänu, proua Trebesius on nüüd järgmine. jah, suur tänu, suur tänu ka raportöörile. jah, see teenuste e-kaart on väga vastuoluline teema ja see kõlab siin jälle ja jälle. komisjon arvab, et sellega lihtsustub teenuste osutamine ühtsel siseturul, aga peab ütlema, et see argumentatsioon ei pea paika. esiteks, meil on juba nende kutsealade tunnustamine, mida piiriüleselt osutatakse ja minu koduriigis Saksamaal on äh, selline kutseõpe detsentraliseeritud, korraldatud ja meil on detsentraalne süsteem, mis tugineb liidumaade koostööle ja asi toimub väga hästi ja ma ei taha, et seda süsteemi asendataks. ja selline keskne haldamine, see kahjustaks Saksamaa subsidiaarset mudelit. ja me peaksime oma struktuurid lammutama ja muutma ja see ei oleks sugugi kasulik ja kolmandaks on karta, et selle teenuste e-kaardiga ka, ka Euroopa Liidus surutakse peale selline võrdsustamine kutseõppes, kutsekoolituseks. me ei taha, et mingisugune võrdsustamine ülevalt poolt peale surutakse liikmesriikidele, sest kõik peab toimuma ikkagi konkurentsi põhiselt. ja sellist harmoneerimist eh, ei luba ka sada, artikkel sada kuuskümmend viis aluslepingus ja edasi eh, jah, selline võrdsustamine kutseõppes eh, kohustuslikus korras eh, ei ole vastuvõetav ja samuti kindlustuspreemiad, kindlustusajalugu. jah, see sõltub ka väljaõppe eh, kvaliteedist lõppkokkuvõttes ja eh, nüüd, et kuidas eh, informeerida vastuvõtvat riiki päritoluriigis kindlustuse põhimõtetest ja ajaloost isiku puhul, seegi siin ei ole vastuvõetav kõik, mis on välja pakutud, ei ole ka proportsionaalne, subsidiaarsuse vastu on sihtriigi põhimõtte vastu ja samuti turupõhised äh, põhimõtted on samuti rikutud. nii et me peame tagasi lükkama selle ettepaneku, sest seal välja pakutud on absurdne. ma tänan. nüüd Riina Ronja-Kari. Ehm, kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri äh, sissejuhatava sõnavõtu eest, jah, te just tõstatasite teemad, millest ka meie oma muudatusettepanekutega oleme rääkinud, olen täiesti nõus sellega, miks peaks ettepaneku tagasi lükkama ja ma ei hakka kordama eelkõnelenud kolleegi ja äh, argumentatsiooni, oleme täiesti päri sellega me leiame, et väga paljud kodanikud seisavad silmitsi sotsiaalse dumpingu probleemidega, väga paljud ettevõtted näevad, et ettevõtted kasutavad Euroopa Liidu ühtset turgu selleks, et tööjõudu ühest kohta teise liigutada ja palkasid ja töötingimusi alla suruda. nüüd me muudame siis tõesti sotsiaalse dumpingu ettevõtete jaoks veel kergemaks, see ei ole meie eesmärk, meie tahaksime öelda omalt poolt, et loomulikult me tahaksime kanda hoolt selle eest, et vastuvõtja maa saaks kontrolli äh, läbi viia ning kanda hoolt korralike töötingimuste tegevuse eest. aga selle ettepanekuga pööratakse pea peale see, kes kontrolli teostab ja kes peab tagama selle, millistel tingimustel töötatakse seetõttu leian ma, et on iseenesest selgem, et kogu ettepanek tuleks tagasi lükata, ei ole vähimatki põhjust mingisuguseid Äh, parandusi sisse viia, seda hakata lappima siin kuidagi, selleks pole üldse mingisugust vajadust. selle ettepaneku järgi pole mingisugust vajadust. aga tervitame kõiki ettepanekuid selle kohta, kuidas seda vähem kahjulikuks muuta, võtame ehitussektori välja, andkem vastuvõtjale riigile kõik võimalused kontrolli teostada, järelevalvet teha, võtkem komisjonilt volitused ära rakenduslikeks õigusteks, praeguses ettepanekus on neid tõesti kasutatud liigselt, vaadakem siis äh, süsteemi Äh, mis praegusel hetkel on ajakohastamata äh, ja äh, ajakohastamata andmetega, me oleme kuulnud ametiühingutelt juba korduvalt kogu Euroopast, et süsteem praegu ei toimi, kuivõrd andmed ei ole ajakohastatud. seetõttu ei saa suruda seda süsteemi läbi praegusest süsteemist lähtuvalt. ma arvan, et me peaksime selle ettepaneku tagasi lükata ja tervitan raportööri positiivset lähenemisviisi, aitäh! Thank you, madam. ma tänan, proua Štanuka. Yes, thank you. ma tänan. komisjoni ettepanekul mõte on meie arvates põhjendatud jah, on vaja soodustada VKE-de liikumist Euroopa Liidus. aga me näeme ka tervet rida puudujääke komisjoni ettepanekus. küsimus on nüüd selles, kas tagasi lükata kogu ettepanek või üritada seda paremaks teha. meie seisukoht on, et me palume, et komisjon uuesti koostaks selle ettepaneku ja esitaks. see oleks meie esimene eh, soov. nii et me toetame siin sotsiaaldemokraate ja kuet. aga sellele vaatamata me oleme teinud omapoolseid muudatusettepanekuid. et eh, lihtsalt tahame ära näidata, kus siis need vajakajäämised on. ja oma muudatusettepanekutega me rõhutame neid puudujääke. kõigepealt ei saa see kaart olla tähtajatu. sellel peab olema lõppemise tähtaeg. teiseks peavad olema mehhanismid, mis võimaldavad infot kontrollida, samuti on vaja tarbijaid kaitsta ja teenuste kasutajaid kaitsta vastuvõtvas liikmesriigis see ei ole kõik ettepanekus korralikult kirjeldamist leidnud. ja see jah, see kohustuskorras kindlustusajaloo äranäitamine eh, on samuti probleemiks ja siin on teisigi probleeme, mille kohta me oleme teinud muudatusettepanekuid. jah, see on meie seisukoht ettepaneku osas. ma tänan. kas keegi on kohal EFTD fraktsioonist? ei ole. ja sellisel juhul saab sõna härra Marten. Merci, merci, madame. suur aitäh, aitäh. Brasiilia loomulikult äh, haldus haldussüsteemi äh, keerukuse lihtsamaks muutmine elektroonilise Euroopa teenusekaardiga tundub olevat hea lahendus, hea mõte. kahjuks ma võib-olla kordan ennast, äh, selle projekti eesmärk on arendada ühisturgu ja võr-, võidelda piiriülese teenuse pakkumise takistuste vastu seega püütakse eh, piirata eh, liikmesriikide pädevust, kes oma territooriumil soovivad reguleerida teenuste pakkumist ja see tegelikult tugevdab ainult võlts töötajate liikumist, deklareerimata töötajate ja, ja võlts äh, lähetatud töötajate kasutamist. nüüd äh, välismaalased nüüd et selle kaardiga ei pea igasuguseid haldusprotsesse enam täitma, näiteks Prantsusmaal igasuguseid kontrolle ja avaldusi täitma ja eh, seega olen üllatunud, raportöör näitab kogu aeg, et ta on ka skeptiline ja siiski ütleb ta, et ta siiski eh, kaitseb projekti isegi komisjon pressikonverentsil äh, tunnistas, et äh, see teema on nagu halvasti ette valmistatud. liikmesriikide parlamendid arutasid seda, näiteks Austria parlament, Saksa parlament, Prantsuse parlament äh, ja nad hoiatavad selle direktiivi rakendamise eest. nüüd iga päev muidugi niisuguseid asju ei juhtu, aga mina olen küll praegu äh, Agnesega äh, täiesti ähm, nõus, ainus lahendus on tekst komisjonisse tagasi saada, et nad oma tööd paremini teeksid, nad natuke rohkem vaeva näeksid ja äh, esitaksid meile midagi siis tõesti teostatavat ka meile jõuaks. ma tänan ja proua Sander, palun. suur aitäh, äh, mina tahtsin ka teile öelda, et ähm, meil on reservatsioonid komisjoni ettepaneku äh, üles. siin on väga palju tööd veel ära teha, kui me tahame, et tekst edasi areneks ja meil on tõsine mure ka äh, meie töötajate poolelt, eriti just Prantsusmaal mis meile siis äh, probleeme tekitab ja minu kolleegid juba rääkisid ka nendest, esimeseks äh, loomulikult see põhimõte, see heakskiitmise põhimõte, see vaikimise heakskiitmise põhimõte, äh, see ohustab jällegi seda, et päritoluriigi põhimõte kasutusele võetakse edasi kahenädalane tähtaeg mis jääb liikmesriikidele selleks, et äh, vastata. ja see tegelikult, äh, sellega tegelikult ei nõuta ka isegi mingeid äh, tegelike dokumentide esitamist, see vajab veel läbimõtlemist. ja samuti selle kaardi kehtimisaeg, mis on tegelikult tähtajatu, see on probleemne, me tahaksime kindlasti näha ühte tähtaega ja kehtivustähtaega ja äh, võimalust näiteks äh, informatsiooni ajakohastamiseks, äh, kui neid kaarte välja antakse. ja veel üks probleem need kaardi väljaandmise protseduurid administratsiooni jaoks on üsna keerulised ja see eh, IMI elektrooniline süsteem ei ole meie arvates selle, sellele protseduurile vastav ja seal lihtsalt ei ole neid kaasaegseid funktsioon, funktsioone, mis oleksid kõigile kättesaadavad ja kaasaegsed. nüüd ja lõpuks tahaksin toonitada seda, et e-kaardi äh, kasutusele võtmine äh, tekitab erinevaid probleeme, eriti seoses sellega, kuidas seda uut õigusakti eh, seostada teiste õigusaktidega, näiteks teenuste direktiiviga ja ühtse kontaktpunktiga ja Euroopa kutsekaardi mm, Äh, õigusaktiga ja kutsekvalifikatsiooni direktiiviga, seega need olid meie mõtted ja me usume, et siin on veel väga palju tööd ära teha, tänan. ma tänan. proua Šoidorova. suur tänu. kallid kolleegid mina leian, et direktiivi ettepanek eh, pidi, mm, oli suunatud sellele, et eh, avada rohkem ühtne siseturg ja Euroopa Komisjon tahab kõrvaldada kõik tõkked eh, teenuste vaba liikumise teelt Euroopa siseturul ja see ei ole mitte esimene kord, kui me arutame neid asju siin komisjonis ja see juhib tähelepanu sellele, et liikmesriigid kardavad väga sotsiaalset dumpingut, seda, et ei peeta kinni sihtriigi seadustest ja e, liikmesriigid e, üritavad protsessionistlikke e, seadusi kehtestada ja sellele peab saama vastu seista. komisjon on nüüd teinud ettepaneku, mis peab hõlbustama teenuste vaba liikumist. kindlasti komisjon ei öö, tahtnud kuidagimoodi liikmesriikide õigust kahjustada. aga olukord on, nagu ta on. ma mõistan Euroopa Komisjoni loogikat ja on võimalik, et eh, komisjonile saadet-, parlament direktiivi teksti tagasi, sest eh, jah, me ühelt poolt tahame kaotada tõkkeid siseturult, aga samas tuleb ka asju nimetada õigete nimedega. Eh, tegemist on tehnilise meetmega, kui me räägime vaikivast nõusoleku meetmest aga kui meil on e-kaarti eh, määrus, siis see peab olema kooskõlas teenuste direktiivi tekstiga. jah, eh, kas te soovite lõpetada selle arutelu, proua Harkin? jah, ma tänan. jah, arutelu käigus on erinevate fraktsioonide seisukohad selgemaks saanud. sotsiaaldemokraatide ja kuue muudatusettepanekutest lähtub nende, nähtub nende seisukoht väga selgelt, aga teiste osas ma ei olnud päris kindel. nii et meil on nüüd kavas variraportööride kohtumine, kus me arutame edasi, et mida me edasi teeme. variraportöörid siis langetavad oma otsuse selle kohta. ma tänan, proua Harkin. tööhõivekomisjonis hääletus leiab aset kahekümne teisel, kahekümne kolmandal jaanuaril järgmisel aastal juba ja IMCO komisjonis, see on see juhtkomisjon, hääletab kahekümne esimesel, kahekümne teisel märtsil kaks tuhat kaheksateist. täiskogu kohta ei ole veel kuupäeva teada. ja nüüd läheme üheksanda päevakorrapunkti juurde. nimelt see on parlamendi ja nõukogu direktiiv, eh, mis puudutab teenuste e-kaardi õigus- ja tegevusraamistikku ja sellekohast direktiivi. nii et teine vaatenurk ja proua Šoidorova saab sõna. ma tänan, kallid kolleegid, ma ei hakka nüüd üle kordama seda, mida me öö, äh, rääkisime üldise lähenemisviisi osas juba, aga ma tuletan teile meelde, et see mm, teenuste e-kaart potentsiaalselt ikkagi soodustab teenuste osutamist ja ettepaneku eesmärk selline ongi eh, direktiivis. aga teie muudatusettepanekutest ma näen, et te olete mures, milline mõju eh, hakkab olema eh, vastuvõtval liikmesriigil ja päritolu liikmesriigil. teenuste e-kaart peab vähendama halduskoormust, selles ma olen kindel aga ma saan aru ka teie muredest, need tingimused, eh, mis tuleb täita teenuste osutajatel, samuti vastuvõttev liikmesriik peab saama kontrollimeetmeid rakendada ja need asjad jäävad alles. ja ma olen vastu sellele, et nüüd tagasi lükata ettepanek. kakssada neli muudatusettepanekut esitati Need on väga erinevad, aga peamine seisneb järgmises. kõigepealt see vaikimisi heakskiit, mis kitsendab äh, teenuste e-kaardi kohaldusala ja kaitseb vastuvõtva liikmesriigi huve. teiseks, teiseks territoriaalse mõju kitsendamine e-kaardil ja Euroopa Komisjoni delegeerivate volitsuste kitsendamine. jah, me oleme valmis sõlmima kompromisse, mis arvestavad teie kõhklustega, aga samas tuleb mõista ka seda, et meie arvamustel on juriidilised piirid. paljud tahavad äh, kõrvaldada selle vaikiva heakskiidu või tahavad ajas piirata teenuste e-kaardi kehtivusaega. praegune teenuste direktiiv ühtsel siseturul näeb ette, et see vaikimisi heakskiit kohaldub äh, lubade andmise menetlustes. ja sellepärast peab see siia alles jääma ja samamoodi seesama teenuste direktiiv näeb ette, et äh, lubasid saab ajas äh, piirata ainult sellisel juhul, kui need automaatselt on võimalik uuendada. ja siin on mitmeid äh, piirid välja pakutud, aga tähtis on, et need kitsendused oleksid seotud automaatse uuendamise sättega. nii et ma kutsuks teid üles kaaluma alternatiive ettepaneku menetlemisel. ehitussektor näiks olevat teenuste e-kaardile risti vastu ja sellepärast me oleme valmis kitsendama direktiivi kohaldusala eh, teiste eh, teenuseosutajatega. aga teenuste e-kaart, ärgem unustagem, on vabatahtlik instrument ja et ta oleks äh, mõttekas, peab ta olema atraktiivne ja aitama siseneda teise liikmesriigi turule, ta peab olema lihtne ja kiire, hõlbus soetada ja teenuse osutaja peab garanteerima, et äh, kõik toimuks korrakohaselt. nii et seda peaks silmas pidama, äh, kui hakata muutmisettepanekuid tegema. nüüd Äh, hiljem, sõltuvalt sellest, kui edukaks e-kaart osutub, on võimalik laiendada selle kohaldusala ka ehitussektorile. ma arvan, et tasuks kokku leppida kompromissid, mis kitsendavad kohaldusala, aga samas alles jätta võimalikult palju välja pakutud eeskirju. ja sellisel juhul on väiksem oht, et kogu ettepanek Eh, satub kahtluse alla ja selle potentsiaal jääb kasutamata. nii et eh, tähtis on nüüd leida eh, ühispind. see ei ole lihtne, aga peab üritama. nii et ma ootan nüüd huviga eelseisvat arutelu ja koostööd. Thank you. suur tänu, proua Šoidorova nüüd saab sõna proua Jungeerius sotsiaaldemokraatide nimel alustuseks. jah, mul ei ole palju lisada sellele, mida ma juba ütlesin eelmise päevakorrapunkti osas. see, mis ma ütlesin tolle ettepaneku kohta, puudutab ka direktiivi ettepanekut. nii et mul ei ole vaja rohkem kõneaega juurde Thank you uh,, madam Trebesius. tänan, proua Trebesius. ma tänan, proua Jongeerius ütles väga õigesti, me juba sisuliselt äh, rääkisime sellest asjast. jah, äh, siin on raportööril veel mõned äh, ettepanekud et kus saaks asja paremaks muuta. kui me nüüd ehitussektori välja jätame, siis me loome sellega topeltstruktuuri jah, et äh, suurem tsentralism hakkab olema kui varasemal ajal. me teame, et see ei ole nii. samuti kindlustus on endiselt avatud. nii et ma arvan, et mõlemad ettepanekud tuleks komisjoni tagasi saata. kompromiss ei tarvitse alati olla kõige parem lahendus. ma tänan, proua Harkin. tänan. minulgi ei ole palju lisada sellele, mida ma juba ütlesin. raportöör ütles, et siin on äh, potentsiaal olemas äh, teenuste osutamise soodustamiseks. jah, olemas ta on, aga ei tarvitse realiseeruda. ja kui meie komisjoniga suudame ettepanekut nii palju parandada, et see tõesti hakkab lisandväärtust looma, samas Äh, äh, ei tekita neid probleeme äh, nagu libafiendus ja muud, siis oleks muidugi hästi. aga paraku meil see tõenäoliselt ei õnnestu. see ettepanek on niivõrd nõrk ja halvasti üles ehitatud, et meil ei õnnestu see vist. aga loomulikult me räägime sellest variraportööride kohtumisel. ja lõppkokkuvõttes taandub kõik sellele, et inimesed ütlevad, et ühel tasandil me oleme protektsionistlikud, aga kui süsteem juba praegu hästi ei toimi, kui me näeme, et seal on lüngad ja see ettepanek ei kõrvalda neid lünkasid, siis äh, on tõesti kahtlane, kas seda ettepanekut on vaja. Äh, terve rida kolleege juba viitas ka imisüsteemile mina ei ole ekspert selles küsimuses, aga ma arvan, et eh, eh, see ei tarvitse olla aluseks teenusteekaardile, tagamaks, et süsteem hakkab toimima korralikult. ja eh, kui meie juba nii leiame, siis see on piisav põhjus, miks mitte seda ettepanekut toetada, aga vaatamata kõigele ma ootan meie arutelusid. Thank you, Riina Ronja-Kari. ma tänan, Riina Ronja-Kari. Eh, jah jällegi olen nõus eelkõnelejatega sotsiaaldemokraatide ECR-i poolt ja olen juba rääkinud omalt poolt, miks meie arvates on tegemist väga halva ettepanekuga ning miks me arvame, et komisjoni ettepanek tuleks tagasi lükata. raportööri äh, sissejuhatusel on mul veel üks kommentaar, ma arvan, et äh, ma arvan, et on oluline Äh, jääda selle juurde, et tegemist on vabatahtliku süsteemiga ettevõtete jaoks, aga liikmesriikide jaoks ei ole vabatahtliku süsteemiga. vastuvõtja liikmesriik ei saa selle süsteemi äh, alusel öelda, et meie ei taha selles mängus kaasa teha vastuvõttev liikmesriik võiks saada ka võimaluse öelda, et meie ei taha selles mängus osaleda, siis oleks see vastu vabatahtlik süsteem. praegu on nii ainult ettevõtete jaoks ja tegelikult sotsiaalne dumping on liikmesriikide probleem hoopis. ja see näitab suurepäraselt, miks ei piisa sellest, kui me lihtsalt ehitussektori välja võtame, kui me ehitussektori välja võtame alguses, siis tekib see probleem, millest on rääkinud ECR ja lisaks võib hiljem selle lisada sinna juurde ja see tähendaks seda, äh, et äh, lihtsalt avatakse võimalused selleks tulevikus, see rõhutab ainult seda, et kogu ettepanek tuleks tagasi lükata tervikuna. Thank you, madam Zanoka. suur tänu, proua Stanoka. mul on ainult üks asi lisada. ma tahaksin raportööre tänada, proua Mariann Haagenit ja Martina Šoidrovat avaldan teile tunnustust, et te nii julgelt tegelesite nii keerulise teemaga ja ähm, ma muidugi ootan, et neid variraportööride kohtumisi, et siis positsioonid selgemaks saaksid. suur tänu, härra Mattan, palun. suur aitäh ja ma teen sama lühidalt kui teised. no kui me arvame, et e-teenuste kaart äh, Äh, on teema, mida peaks uuesti läbi vaatama, siis ei tohiks äh, aega kaotada juriidilise raamistikuga tegelemisel. tänan. Thank you uh,, well the time. suur aitäh. kahekümne seitsmendal kahekümne teisel, kahekümne kolmandal jaanuaril tuleb siin komisjonis hääletusel, juhtkomisjonis märtsil ja täiskogu kuupäeva veel ei ole. ja nüüd äh, tahan öelda tere tulemast meie külalistele. nagu te kõik teate, äh, parlamendis äh, on meil siin uus algatus, korraldame Aafrika nädala see toimub Euroopa Liidu Aafrika tippkohtumisele eelnevalt. see äh, tippkohtumine leiab aset Abidžaanis juba väga varsti ja igal komisjonil äh, on mingisugune Aafrika teema, mida nad sooviksid käsitleda, mis on neile südamelähedane, mida nad nagu põhjalikumalt tahaksid käsitleda ja nad on kutsunud seetõttu ka äh, Aafrika kontinendi erinevatest paikadest eksperte. meil on siis tööhõive ja sotsiaalkomisjon ja üsna loomulik on see, et tegeleme just nende teemadega, millele me ka tavaliselt keskendume nagu ma ütlesin, meie keskendume töökohtadele tulevikus ja noortele ja come, come here, please. Please come. So we, we usually in this uh, committee is deal- meie komisjonis räägitakse tööhõivest, tööpuudusest, tulevikust, tulevikust noortele meie ühiskonnas, Euroopas tervikuna ja Euroopa Liidu riikides ja nüüd äh, Aafrika kontinent, ma usun, on mures samade teemade pärast. täna on meil siis kolm külalist, eksperdid, kellel on oluline roll mängida mitte ainult seoses äh, kodupinnaga, vaid ka rahvusvahelisel areenil. niisiis, äh, kallid külalised, kõnelge sellest, mida te soovite, aga meid eriti huvitab see, mis hakkab toimuma järgmiste põlvkondadega ja nüüd kolleegid, sõbrad, meil hakkab nüüd koosolek ja palun lõpetage jutuajamine. The floor is yours mm.. palun, sõna on teil. Good morning. tere hommikust. proua Ulskog ja austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. mul paluti ennast tutvustada, minu nimi on Cynthia Samuel Olange One. natukene keeruline hääldada. olen ILO Aafrika äh, programmi direktor ja ÜRO töö ja tööhõive alaklastri aseesimees. vastutan ka Aafrika eest. tänan. Good morning. tere hommikust äh, tänan selle võimaluse eest siia tulla, mina olen Lükk Kristjanson, ma töötan Maailmapangas ja olen Maailmapanga peaökonomisti büroo vanemökonomist. tere päevast, ma olen Kutšilae, töötan ka eh, Maailmapangas ja, aga ma ei ole täna esineja, ma tegelen ka noorsoo tööhõive probleemidega. mul on kolleeg ka Mässu, tema jäi te äh, saali teisele poole istuma. ta töötab meie Brüsseli büroos ja ta on väga hästi meid toetanud. meil paluti kõnelda rääk-, äh, täna äh, sellest, kuidas Aafrikas ja Euroopa Liidus noorsoosse investeeritakse ja vaadelda seda siis Euroopa Liidu Aafrika dialoogi kontekstis ja arvestades seda, et meil seisab ees tippkohtumine ja ma räägiksin siis ILO vaatevinklist nendest teemadest ja jätkame siis mõttevahetust. kõigepealt tahaksin teid tänada küllakutse eest, et ma saan siin osaleda nii olulises mõttevahetuses, see ei ole mitte ainult Aafrika ja Euroopa Liidu jaoks tähtis, vaid sellel on ka ülemaailmne tähtsus. minu sõnavõttu tuleks vaadelda õiges kontekstis selle kontekst on äh, mõjutatud kahest aspektist. kõigepealt äh, seoses äh, tänase mõttevahetusega tuleb esile tuua seda, et aastaks kaks tuhat kakskümmend viis eeldatakse et, et viiskümmend protsenti maailma noorsoost on aafriklased. aastaks kaks tuhat kakskümmend viis maailma noortest on siis viiskümmend protsenti, aafriklased samuti arveta-, arvatakse, et kahe tuhande neljakümnendaks aastaks Aafrika tööturg muutub ka äh, väga oluliseks just äh, arvandmetes ja äh, tuleks siis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta tööhõivetrend ja need anti välja eile ja ähm, selle põhjal võib öelda, et maailma noorte tööhõive on üldiselt paranenud, kuid ei ole veel hea. seega, kui me vaatame, milline on töökohtade kvaliteet Aafrikas ja veel mõnes riikides. teine äh, konteksti puudutav küsimus, mida ma tahaksin esile tuua äh,, tänase mõttevahetus on see, et äh, tuhande üheksasaja neljakümne üheksandal aastal võeti vastu ILO Philadelphia deklaratsioon, kus öeldakse, äh, vaesus on äh, mis tahes paigas ohuks jõukusele igal pool, olemata, kas see esineb riiklikul tasandil, maailma tasandil, regionaalsel tasandil, kui me nüüd kõik need aspektid kokku võtame, siis tunneme, et me peame noorsootööhõive probleemi Aafrikas väga tõsiselt võtma, samuti tõsiselt võtma äh, seda probleemi teistes maailma piirkondades. ja küsimus ei ole lihtsalt mingisuguse äh, äh, eraldatud probleemiga, millega ainult teatud grupid peavad tegelema, siis nii see ei ole äh,. see oli siis ähm, konteksti tutvustus nüüd, kui me räägime, millised on meie vahendid ja võimalused selleks, et äh, uute demograafiliste suundumuste potentsiaali ära kasutada äh, praegu ja tulevikus äh, peab viitama kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta rahvusvahelise töökonverentsi lõppdokumendile, mis annab meile selleks tegevuseks ka raamistiku, aga mina tahaksin eh, esile tõsta kolme olulist teemat. kõigepealt, majanduskasv peab olema seotud tööhõive suurenemisega. räägitakse palju majanduskasvust, mis on väga hea, aga majanduskasv, mis eh, töökohtade äh, arvu ei tõsta, ei lahenda vaesuse probleemi. ja üks põhisätteid, äh, mida tuleks arvesse võtta äh, seoses selle küsimusega, on see, et noorsootöö kohad peavad olema põhiteemaks igas sektoris, igas poliitikas, makromajanduslikus poliitikas ning samuti eelarvepoliitikas. majanduskasv peab looma töökohti. teine teema, mis on väga tähtis, on välja selgitada põhisektorid, mis on olulised noortele Eh, ja vaadelda siis, eh, millised on puudused ja mis eh, tegelikult aitaks noorte, noori ligi tõmmata nendesse sektoritesse. oluline on kaasa haarata noori ning eh, noorte oskusi ja talenti ka ära kasutada nendes sektorites. näiteks eh, põllumajandus on üks neid eh, valdkondi, ehitussektor on üks valdkondi ja neid võib veel üles lugeda. ning kolmas teema, noorte oskuste arendamine selleks, et nad oleksid paremini mm, mm, kaasatavad tööturul tuleb ära kasutada olemasolevaid võimalusi, seda, mida meil võimaldab tehnoloogia ja sellest võib veel pikemalt rääkida selle tänase mõttevahetuse käigus. ning neljas võtmevaldkond on eh, teen-, tööturu teenuste pakkumine eh, ning statistika nimelt äh, Aafrikas äh, räägitakse sellest seoses milleeniumi arengu äh, eesmärkidega väga tõsiselt. me peame investeerima, investeerima just info, informaatikasse, eh, infosüsteemidesse, tööturu infosüsteemidesse, nii et oleks eh, eh, poliitilised eesmärgid selgelt formuleeritud ja oleks näha ka, kuidas poliitikat ellu viiakse. ja veel kolm valdkonda, mida ma hea meelega käsitleksin. ettevõtluse arendamine nagu, nagu me teame, sugugi igaüks, iga noor ei ole ettevõtlik, aga neid tuleks toetada, me peame to-, toetama tööhõivevõimalusi ja ettevõtlust ja selleks peab meil olema investeeringuid, seega ehm, arenguteenused, finantseerimine, kõik need äh, elemendid on väga tähtsad selleks, et ettevõtlust edendada. muidugi äh, ükski äh, süsteem ei ole selline, mis kõigile sobib, Aafrikas tuleb arvestada väga hapra poliitilise olukorraga, seega äh, alati peaks olema võimalik ka sekkuda vastavalt olukorrale. ILO Aafrika programmis on vastu võetud raamistik, Ehm, haavatavas olukorras tööhõive edendamiseks kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tegime selle otsuse ja nüüd kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal võttis rahvusvaheline töökonverents vastu soovituse kakssada viis, mis samuti mm, toetab tööhõive edendamist rahu tagamisel ja stabiilsuse hoidmisel, seega tööhõive ja noorte tööhõive äh, toetamine on isegi keerulises olukorras väga oluline ja neid dokumente tuleb ellu viia ning lõpuks tuleb rääkida partnerlussuhetest maailma tasandil, regiooni tasandil, liikmesriigi tasandil noorte tööhõive on sektoreid läbiv teema, seega ükski sektor ei saa üksi tegutseda ja meil on väga hea meel, et äh, meil on nüüd äh, noorte korralike töökohtade algatus, mille võttis vastu ÜRO. Äh, maailmapank on ka osa sellest algatusest, sellega soovitakse riike toetada selleks, et ellu viia äh, Ähm, plaanid, äh, mille eesmärk on toetada noorsootööhõivet. tähtis on selle algatuse puhul ka see, et see on konkreetne mitme agentuuri platvorm selleks, et riiki aidata, mitte ainult mingisuguse äh, abi äh, andmise korras, aga ka toetusega. nüüd küsimus on nüüd selles, kuidas ILO äh, näeb äh, seda äh, kõike võimalusena näiteks koostööd teha, arvestades demograafilisi suundumusi, arenguid ja vaja, tööhõive vajadusi. nüüd praeguseks ma peataksin, peatuksin, aga me jätkame diskussiooni hiljem. suur tänu selle ettekande eest. nüüd saab sõna härra Kristjanson Maailmapangast palun. lühikene sõnavõtt ka teie poolt. suur tänu. aitäh, et andsite meile võimaluse teiega oma mõtteid jagada sel väga tähtsal teemal. ja olulisi, olulist statistikat, millest, mida võiks siia lisada, on see, et kahe tuhande viiekümnendaks aastaks on prognooside kohaselt Aafrikas kaks miljonit miljardit inimest. igal juhul äh, Aafrikast saab kindlasti tööjõud äh, maailmas, vaadake neid jooniseid siin, näete, kuidas rahvastiku arv äh, kasvab väga paljud väga palju noori, mehi, naisi, tüdrukuid, poissi, miljoneid on siin ja see iseloomustab Aafrika rahvastikustruktuuri. seal on palju noori, aga mitte ainult, neid on palju rohkem kui varem, on olnud majanduskasvu, avatus kasvab, lootused suurenevad, ka haridustase kasvab ja haridusele juurdepääs paraneb aga hiljutise maailma arenguraporti kohaselt äh, on samas hariduse tulem väga vilets ja see on suureks väljakutseks, kui me räägime töökohtadest ning tööhõive võimalusest kõigile nendele noortele, kelle arv kasvab. kus siis võimalused peituvad? Aafrikas on äh, endiselt enamus rahvastikust hõivatud põllumajandussektoris, siis äh, käsitöösektoris, tõenäoliselt äh, ka perefirmad arenevad ja mitte äh, vormiline haridus, mitte vormiline tööhõive ja paistab, et selles vormilises sektoris tegelikult ei saa nii palju töökohti luua, et kõiki neid noori kuidagi hõivata selline on äh, skemaatiliselt äh, olukord. väga palju programme on selle probleemiga tegelenud äh, juba mõnda aega ja suurem osa noorte tööhõive probleem, programmidest ja algatustest on suunatud oskuste tugevdamisele, ettevõtlusoskuste tugevdamisele, elatisteenimusoskuste tugevdamisele, mõnikord on tegemist oskuste parandamisega, millele antakse juurde ka rahastamisvõimalused, aga uuringud, mis hindavad neid erinevaid projekte, näitavad, et nende mõju siiski on jäänud kaduvväikseks. kolmkümmend protsenti on olnud positiivse mõjuga ja väga vähe on näiteid mille puhul on täiesti selge, et äh, need programmid on siiski mingisugust eesmärki, märgatavat positiivset eesmärki teeninud. väga palju on sellele tähelepanu pööratud, aga on selge, et me peame ümber mõtlema, kuidas me tegutseme selles valdkonnas ja, ja mida me täpselt teeme noorte tööhõiveprogrammid vana, varem on suunatud peamiselt oskuste suurendamisele pakkumise parandamisele, inimkapitali tugevdamisele ja sellest võib-olla ei piisa, et olukorda muuta. niisiis, eh, jätkates sealt, kus eelkõneleja pooleli jättis, tõesti selle ülesandega ei saa keegi üksinda hakkama, probleem on keeruline ning tegutseda tuleb erinevate osapoolte ühistöös. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal see partnerlus süsteem loodi, peamiselt on siis äh, äh, avalik sektor äh, osalejaks, aga kaasata tuleb ka erasektor ja kodanikuühiskond, et tegemist oleks lähenemisviisiga, mis oleks katalüsaatoriks ja ei pea olema tegemist algusest peale väga laiaulatusliku algatusega, katalüsaator toob hiljem seda kandepinda kaasa. ja selle ülesandeks on siis äh, viisteist aastat äh, selle kallal tööd teha, hoopis teistsugune partnerlussuhe selle väljakutse seljatamiseks. kui me räägime siin äh, tööhõivest, siis on oluline loomulikult loodud töökohtade arv, töökoha loomine kui selline, aga ka töökoha kvaliteet ning mõlemad pooled on olulised, kui me hindame tulemust partnerluse uuenduslikuks elemendiks on mitte keskenduda ainult oskuste pakkumisele ning pakkumise küljele, lootes pimesi koolitades, et nõudlust nende oskuste järele on, vaid nüüd uuenduslikult püütakse mõlema poole kallal tööd teha integreeritult. näiteks väärtuste aheldada arendamine püütatakse, püütakse vaadata, mis äh, on siis äh, takistused tööhõive suurendamiseks mõlemalt poolelt, nõudluse ning pakkumise poolelt. ja äh, me tahame siin sisse tuua siis ka erasektori. kui erasektori mul on omad eeldused kõrgel tasandil tingimuste osas, makromajanduslikud ja nii edasi, sellega loomulikult noorte tööhõiveprogrammid ja projektid ei saa tegeleda. aga siiski on mõndagi, mida saab teha. mõned sektorid on rohkem tööjõuintensiivsed, nagu näiteks põllumajandussektor, aga saab vaadata, mitte, kuidas saab ka põllumajandussektorit arendada, põllumajandussektori puhul on vaja ka turgusid arendada, põllumees ju ei tooda enda jaoks, vaid turu jaoks ja seetõttu siis väärtusahela arendamine, turu arendamine, samal ajal kui aidatakse põllumehel paremini toota. selline on siis integreeritud lähenemisviis pakutakse ka juurdepääsu väikeste rahastamisvahenditele, väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, üritatakse täita äh, teabelünkasid, äh, korvata kommunikatsiooni puudujääke, nagu väärtusahela puhul sageli äh, ette tuleb. käisin just Cote d'Ivoire'is, kus on suur potentsiaal riisi tootmisele, aga samas põllumehed ei tooda piisavalt riisi, sellepärast et et ei ole veskit, kus neid töödelda ja äh, veskid ei looda sellepärast, et ei ole piisavalt tootmist, nii et tuleb mõlema poole kallal tööd teha, see on üks suurepärane näide sellest, kuidas põllumajanduses saab erinevatel tasanditel koostööd teha. nüüd on jõutud teise etappi, teise faasi. üheks plokiks on äh, uuendustegevus, teiseks on äh, õppimine ning tead-, muutmised. uuendustegevuse peamiseks eesmärgiks on äh, just nimelt sellist integreeritud lähenemisviisi edendada nii äh, pakkumise kui ka nõudluse poolt, äh, et saavutada sünergiat, nii et üks pluss üks ei oleks mitte kaks, vaid kaks ja pool kuidas seda teha, kus seda siis teha, seda võib teha siis koordineerimisprobleeme ületades, see saab aidata ka terri-, siin saab aidata ka territoriaalseid tõkkeid kõrvaldada. ja selles programmis on mõeldud ka tuleviku peale, mõeldud selle peale, mida tehnoloogia vallas võib ära teha selleks, et Aafrikat aidata, mida saab tehnoloogia abil teha selleks, et noorte tööpuuduse vähendamisele kaasa aidata Aafrikas. väga palju on räägitud tänases maailmas digitaalsetest töökohtadest, erinevatest digitaalsetest töökohtadest, ka mikrotööst, vabakutselisest tööst, infokommunikatsiooni tehnoloogiasektoris tehtavatest töö töödest. väga palju on ära teha, aga see eeldab ka, et ähm, Aafrika riigid teeksid ära taristutööd, tagaksid äh, juurdepääsu internetile näiteks, kannaksid hoolt selle eest, et kõigil oleks juurdepääs näiteks mobiiltelefonile. ja isegi elektriühendus on ähm, puuduseks mõningates piirkondades, sellised äh, põhivajadused äh, sellise töö seisukohast tuleb ära tagada niisiis, äh, meil on mitmeid äh, piloot, pilootprojekte digitaalsete töökohtade vallas. praegu vaatame siis, äh, mis toimub, teeme olukorrast ülevaadet, võib-olla olete Economistist lugenud Aafrika teemalist erinumbrit. meie eesmärgiks oleks koostada raport milles analüüsitakse ka erinevaid pilootprojekte. see on siis äh, meie noorte tööpuuduse vähendamise partnerlusprogrammi äh, eesmärgid ning äh, sõnum, sõnus on, on, et meil on vaja integreeritud lähenemisviisi, mitte ainult pakkumisele keskenduda, tööjõu pakkumisele tuleb koolitada turuvajadusi arvesse võttes Äh, ja turule samuti keskendudes, äh, sellepärast et äh, ainult lootes, et turg selle tööjõu vastu võtab, see ei ole olnud piisavalt tõhus lähenemine, integreeritud lähenemisviis, mil, kus me õpime oma tegevuse käigust, on aga loodetavasti parem. aitäh! suur tänu! proua Samuel Olenžuu ütles, et et tööpuudust Aafrikas tuleb kindlasti tõsiselt võtta teistmoodi lihtsalt ei saa. ning nii kuulsime ära härra Kristjanseni seisukoht, kohad, härra Kristjansen ütles, et kindlasti on võimalik ära teha enam ja nüüd on väga tore, et meie ees on ka proua Montesi Euroopa Komisjonist, teie töövaldkond on Lääne- ja Kesk-Aafrika, te olete arengukoostöö peadirektoraadi osakonnajuhataja, palun mina rääkisin nüüd prantsuse keeles um,. Bonjour et merci um.... suur tänu. Cynthia Lütt rääkisid juba palju ära ja toetan täielikult sellist poliitilist lähenemisviisi, mida siin just kirjeldati. tahaksin omalt poolt äh, lisada veel ka natukene andmeid, jällegi arve kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks on meil äh, nelisada viiskümmend äh, miljonit äh, noort Aafrikas, Sahara taguses Aafrikas, tööturule tulnud ja Aafrika majandus, võttes arvesse rahvastiku luuakse kaheksateist miljonit töökohta Aafrika tööturus aastas. see näitab, et väljakutse, millega silmitsi seisame, on suur iseäranis noorte tööhõive tagamisega seoses. ja loomulikult Cynthia äh, äh, rääkis majanduslikust lähenemisviisist ja ma tahaksin rääkida, et see on oluline tegelikult ka meie poliitilistele suhetele selge on see, et tööta noored on ahastuses meeleheitel. Nad tunnevad, et nende suhtes on, valitseb sotsiaalne ebaõiglus. ja see tekitab kindlasti ka ühiskondlikke pingeid, poliitilisi pingeid. ja Äh, võib tekkida vägivalla ning terrorismi oht. Äh, rääkimata rändetemaatikast. see on praegu väga tähtsal kohal poliitilises päevakorras Euroopa Liidus. nii et äh, meil on ühine väljakutse Aafrikal ning Euroopal, me peame mõtlema noortele, noortele Euroopas, aga ka noortele Aafrikas, keda on palju ja kes otsivad tööd me peame vaatama, kuidas me saame neid aidata ning äh, selle väljakutsega toime tulla. võib-olla räägiksime nüüd täpsemalt sellest, mida me Euroopa tasandil selles vallas juba ära teeme. Äh, mõnda aega juba oleme püüdnud parandada noorte töökohtadi, töökohti ja töökoht, töövõimalusi see on olnud väga tähtsal kohal meie päevakorras poliitilisel tasandil, võib öelda, on meil ühine äh, lähenemisviis äh, Euroopa Parlamendil, nõukogul ning äh, komisjonil, meil on Euroopa uus arengukonsensus, see on ühine alusdokument, mis mõni kuu tagasi vastu võeti ning mis Euroopa Liidus aitab meil kujundada meie tegevust säästliku arenguga seoses kahe tuhande kolmekümnenda aastani selles dokumendis on selgelt äh, rõhutatud ka seda, kui oluline on ka tööhõive probleemiga tegeleda. iseäranis haavatavate rahvastikurühmade tööhõive probleemiga, nagu näiteks äh, noored lapsed, naised. ja me peame siis äh, tagama juurdepääsu haridusele, tehnikumide haridusele, kutseharidusele äh, ähm, ja see on üheks võimaluseks, üheks viisiks, kuidas naiste, kuidas noorte tööhõive võimalusi parandada. arvesse tuleb võtta kindlasti noorte konkreetseid vajadusi, noored peavad äh, peavad, noortel on vaja töökohta, kvaliteetset töökohta noored otsivad uusi tulevikuväljavaateid, võimalusi ka ettevõtluse valdkonnas. Euroopa Liidus praegu on erinevaid toetusvõimalusi. Lükk juba rääkis valitsemis, valitsussektorist. jah, ja üks võim, kindlasti tuleb tegeleda ka äh, valitsussektoriga, mõtlema selle peale, kuidas äh, Aafrika riigid äh, arenenumad riigid äh, peaksid majanduspoliitikat kujundama, parandama äh, üldist äh, konteksti, investeeringute konteksti, töökohtade loomise konteksti, tuleb parandada ettevõtluse keskkonda väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad on kõige suuremad töökohtade loojad. nii et valitsustasandilt teeme päris palju tööd Aafrika riikidega. lisaks sellele on terve rida programme ja projekte, äh, kus me äh, räägime, äh, kus me tegeleme haridusega, kutseharidusega, üldise haridusega nii et kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani üle pooleteise miljardi on eraldatud juba haridus- ja koolitusprogrammidele kutsehariduse parandamiseks. ning äh, seitsesada miljonit on mõeldud äh, maailma tasandil äh, hariduspartnerluse algatustele ning ka Erasmuse vallas on samuti üle saja miljoni eraldatud. sellega olete kõik tuttavad. on ka programme, mis aitavad kaasa väikeste ja keskmise suurustega ettevõtete rahastamisele. on fondid, vahendid, äh, millest saavad toetust need noored, kes tahavad oma ise, ise oma ettevõtet luua. seal lähtume integreeritud lähenemisviisist. seesama integreeritud lähenemisviis, millest rääkis Lukk, tähendab seda, et tehakse tööd valitsustasandiga, haridussektoriga, kutsehariduse äh, valdkonnas, rahastamisvaldkonnas, et äh, muudetakse kättesaadavaks rahastamisvahendid et äh, tulevastele ettevõtjatele ning samal ajal pakutakse ka toetust erinevatele äh, valitsustele, et nad saaksid tugevdada väärtusahelat. see tähendab seda, et tuleb tuvastada kõigepealt need sektorid, mis on olulise tähtsusega töökohtade loomise seisukohast. tegemist on kõikehõlmava lähenemisviisiga, kus võetakse arvesse erinevaid vajadusi, võtame näiteks äh, haprad riigid nagu Niger, kus teeme tööd poliitilisel tasandil kõigepealt, tugevdame valitsustasandit, aitame valitsustel, valitsustasandil kujundada ning ellu viia äh, sotsiaal- ning tööhõivepoliitikat, äh, parandada töökeskkonda üldisemalt toetame samuti äh, kuue tuhande noore hariduse omandamist ning äh, pakume mikrorahastamisvõimalusi, millest võib ka kasu saada otseselt tuhat kakssada noort. Need on siis näiteks konkreetsetest programmidest, mis on mõeldud selleks, et samal ajal võidelda rände vastu Aafrikast sellised algatused äh, on üheks reaktsiooniks rändeprobleemidele, aga on seotud ka majandusprogrammidega, mis on mõeldud noorte hädast väljaaitamiseks. tegemist on siis integreeritud lähenemisviisiga, mis äh, on meil juba hoos. ja tulevikust rääkides äh, meil on veel uusi algatusi, uusi välisrahastamisalgastusi seal on äh, kolm sammast, äh, rahastamine, tehniline abi ja äh, valitsussektori toetamine ja selle uue programmi eesmärgiks on samuti tööhõive parandamise soodustamine. ja tööhõivet tahetakse parandada nendes sektorites, kus töö, kõige rohkem töökohti luuakse ja samuti tahetakse parandada ka investeerimiskliimat sellisel moel saame ühelt poolt pakkuda tehnilist abi ning äh, tugevdada valitsuste positsiooni poliitilises tegevuses äh, äriettevõtluse edendamisega seoses ning teiselt poolt äh, saame tagatisi pakkudes soodustada rahastamist äh, uutele investeerimisprojektidele, mille viivad ellu noored. me pakume neile krediidivõimalusi, krediidivõimaluste puudumine on ebastabiilsetes riikides sageli just nimelt ähm, suureks takistuseks ja eriti sellistes riikides, kus äh, valitsussektor on hapratel jalgadel meie eesmärgiks on siis äh, investeerimisvõimalusi pakkuda, väikeseid keskmisi et,, keskmise suurusega ettevõtteid äh, toetada, need on äh, meie jaoks olulis- ja, ja seda iseäranis meie prioriteetsektorites, nagu näiteks põllumajandus ja digitaalmaailm. digitaalne areng Aafrikas on kindlasti väga oluline sektor, millel on suur tööhõivepotentsiaal tegemist on siis uue instrumendiga, mis äh, õige pea rakendub ja poliitilistel tasandil järgmistel nädalatel mõtleme koos Aafrika riikidega, nagu te teate, äh, põhjalikult selle teema üle järele. Euroopa Liidu ning äh, Aafrika Liidu ärifoorum toimub järgmisel nädalal siis räägime kõikidest nendest teemadest, töökohtade loomine, noorsugu, kuidas parandada ettevõtluskeskkonda, kuidas aidata noori, noort, kuidas aidata noortel leida äh, rahastamisvõimalusi ettevõtluseks ning äh, loome ka platvormi era- ning äh, avaliku sektori jaoks kogemuste vahetamiseks. meil on ühised prioriteedid Euroopa Liidul ning Aafrika Liidul töökohad ning äh, noorte tööhõive. järgmisel nädalal, kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal novembril toimub ka Euroopa Liidu ning äh, ning äh, Aafrika riikide tippkohtumine, Aafrika Liidu tippkohtumine, kui me vaatame selle tippkohtumise päevakorda ning äh, kõige tähtsamaid teemasid, siis näeme, et jällegi keerleb kõik äh, noorsoo ümber, noorte tööhõive ümber, ettevõtlusvaimu edendamise teema ümber, selle, räägitakse sellest, kuidas avaliku ning erasektori koostööd parandada selleks, et äh, noortele rohkem töökohti luua. Need on siis teemad, mis on meie päevakorras, väga tähtsad teemad poliitilises arutelus kõige kõrgemal tasandil. oma tegevusega püüame me leida lahendusi, mis aitavad meid kõiki luua uusi töökohti, rohkem töökohti, kvaliteetseid töökohti ja kõigile nendele noortele, kes tulevad tööturule Aafrika mandril. aitäh! suur tänu! kas keegi soovib küsimusi esitada? proua Šoidorova, palun, teil on sõna. Euh, suur tänu selle sõnavõtu eest, suur tänu äh, teile kõigile teie ettekannete eest. Äh, kindlasti on äh, mitmeid põhjuseid, miks me peaksime tegutsema siin Euroopas on selge, et Aafrikas ei ole piisavalt töökohti ja kui ei ole Aafrikas piisavalt töökohti, siis äh, ootavad meid ees uued rändevood. nii et see on üks põhjus, miks tegutseda, aga see on ka meie vastutus inimestena, meie vastutus poliitikutena. me peame tegutsema, investeerima, toetama neid valitsusi, kes äh, saavad äh, arendada välja haridust, haridussektorit ja nii edasi. Te rääkisite Aafrikast kui ühtsest mandrist. nii see ju ei ole. siin tuleb vahet teha erinevatel riikidel Aafrika riigid on äärmiselt erinevad ning võib-olla võiksite tuua meile mõned näited selle kohta, kus tingimused on kõige soodsamad ning kus tingimused on nii-öelda kõige viletsamad. see oleks minu esimene küsimus teile. Te ei maininud ühte olulist äh, eeltingimust tööhõivele, nimelt rahu. paljudes Aafrika riikides äh, rahu äh, ja vabadus ei ole tagatud. ning ma arvan, et me peaksime rääkima ka sellest, kuidas Euroopa saaks selles vallas tegutseda. ma arvan, et see on peamine eeltingimus uute töökohtade loomisele ning äh, alles siis, kui see on tagatud, saame rääkida haridusest ja nii edasi. aitäh! suur tänu! võtame ka teise küsimuse. proua Jongeerius, palun. suur tänu, suur tänu meie külalistele. Äh, jah Te rääkisite tööturust Aafrikas ja see on suuri väljakutseid esitab ja tänu, et meenutasite meile ka Philadelphia deklaratsiooni. ikka on mõttekas aeg-ajalt tagasi vaadata, vaadata põhiväärtusi ja selles deklaratsioonis, Philadelphia deklaratsioonis on need väga hästi kirjas, see võeti vastu pärast teist maailmasõda. minu küsimus äh, äh, kõigepealt on järgmine. ma saadaks selle küsimuse proua Montesile ennekõike. kuidas meie Euroopa Parlamendis saame abiks olla? Te teate, et meil on siin tööhõivekomisjon. jah, te siin visandasite meile need programmid, millega te töötate. aga äkki näitate kätte mõne suuna, kus Euroopa Liidu tööhõivekomisjon võiks omapoolse tõuke anda. härra Kristjansen, võib-olla teie ka reageeriksite? mulle meeldib see erasektori, avaliku sektori partnerlussuhe, millest te rääkisite aga kui kõiki neid arve tõsiselt võtta, siis me ei peaks mõtlema sellele, kuidas seda kõike kohe laiendama hakata. koostöö jah, on üsna hea, aga meil ei õnnestu lihtsalt piisaval hulgal inimesi kaasata ja tehniline küsimus ja võib-olla rohkem väärtusepõhine küsimus. proua Samuel Olonjuonile. seegi on mulle üks väga südamelähedane teema. jah, inimväärse töö agenda ILO-s. kui me seda tõsiselt võtame ja suhtume tõsiselt oma põhiväärtustesse. asi ei ole mitte ainult töökohtade loomises, vaid just inimväärsete töökohtade loomises. ja inimväärsed töökohad on sellised, mis peavad kinni peamistest ILO tööstandarditest, töönormidest. ja äh, siin on äh, kollektiivläbirääkimiste õigus, õigus organiseeruda, laste õigus mitte töökohal olla ekspluateeritud. Need on need peamised ILO normid. kuidas meie saame teile abiks olla omalt poolt? Äh, äh, jätkusuutliku arengu eesmärkidele rohkem rõhku pannes võib-olla või töösuhete parem kajastamine kaubandussuhetes. kuidas me saaks abiks olla? kas sobib, et ma annan võimaluse veel üks küsimus esitada ja siis eksperdid vastavad. proua Harkin. jah, suur tänu nende ettekannete eest. kõigepealt esimesele külalisele. Te ütlesite, et asi ei ole lihtsalt töökohtade arvus, vaid töökohtade kvaliteedis. ja siin Euroopas on sama probleem. jah, ja mõnede inimeste jaoks digimajandus peaks juurde looma väga palju töökohti. jah, ja mitte ainult töökohti juurde looma, vaid ka gigamajanduse looma Te rääkisite oma neljast prioriteedist. kas see küsimus, eh, nimelt majanduskasv, kui ta toimub seal, kus ta toimub, kas tõesti loob töökohti juurde ja eh, kui mitte, siis milliseid ettepanekuid on ILO-l tagamaks, et tõesti majanduskasv töökohti ka looks. ja te rääkisite ka integreeritud lähenemisviisist, et mitte ainult pakkumise poolt, vaid ka nõudluse poolt peaks paremini käsitlema. rääkisite ka, et noorte tööhõiveprojektidele on mõju olnud väga väike, aga kas midagi projektide ülesehituses oli, puudulik ja kuidas see kõrvaldada, see puudujääk ja asjad paremini toimima panna? ja kas te saate erasektorilt ka piisava panuse ja abi, et asja, olukorda muuta? Teie kolleeg rääkis poliitilistest küsimustest ja rändest. nüüd väga palju ettepanekuid, on laekunud sinine kaart ja muud, mida teie arvate sellest seoses legaalse rändega? ja noorte energiast äh, väga huvitav oli kuulda konkreetsetest projektidest, millega te tegelete, aga kas on ka võimalus laiendada neid projekte? sest peale selle, et nad on väga kasulikud ja tähtsad, samas on nad ainult piisake meres. ma ei taha minimeerida seda tublit tööd, mida te teete, alati tuleb astuda ju esimene samm, aga kas on võimalik ka edasi liikuda ja laiendada? ja viimane küsimus, kuulanud ära teid kõiki kolme, ühelt poolt näib, et see kõik on nii üle jõu käiv äh, jah, probleemid on igal pool ühesugused, võib-olla mitte ühe ulatusega, aga ühte liiki küll. töö kvaliteet, inimväärsed töökohad ja nii edasi, kui me vaatame USA-d ja Euroopa Liitu võrdluses, siis me näeme, et ka rohkem ja rohkem ressursse koondub nende kätesse kes on juba jõukad, selle asemel, et neid ressursse ära kasutada selliste töökohtade loomiseks, mida meie siin täna arutame. ja milline on teie seisukoht? kas Aafrikas toimub seesama protsess? Thank you for your question so far uh.... aitäh küsimuste eest jah, proua Cynthia Samuel on, on ju von kõigepealt. valige ise välja küsimused, millele te soovite vastata. palun. suur tänu. ja tänu kõigile lugupeetud saadikutele, kes sõna võtsid ma räägiksin kolmest valdkondadest. mõned on omavahel ka seotud. alustaks väga tõsisest märkusest, eh, nimelt inimväärne töö ja kuivõrd tõsiselt me sellesse suhtume. selline arutelu toimub Aafrikas koha peal ja samas ka ülemaailmselt ja kaks asja, mis tavaliselt arutluse objektiks on. kõigepealt me ei saa säästliku arengu eesmärke täita, kui me vähendame või isegi e, kõrvaldame vaesuse, aga samas jätame alles e, ebainiväärse töö kui me ainult koondame tähelepanu töö hulgale, siis tekib oht, et üha enam ja enam inimesi töötab, aga need on palgavaesed töötajad. Nad jäävad vaesuse lõksu ja sellel on omad tagajärjed. tagajärjed tarbimisele, investeeringutele, tarbimisse, majanduskasvule ja arengule eest, nii et majanduslikult oleks ebatõhus mitte tegeleda inimväärse töö problemaatikaga, aga peale selle sedamööda, kuidas äh, maailm üha rohkem rõhku paneb põhiõiguste tagamisele, seda kõigi jaoks, sealhulgas ka töötajate jaoks, siis inimväärse töö aspekt omandab üha suurema kaalu. jah, nii et meil on huvi nüüd selle vastu ühiskonnas, et rääkimiselt edasi minna tegudele, sest lõppkokkuvõttes kõik võidavad sellest nüüd teine mõõde, millest ma tahaks rääkida. ja see mõte kõlas erinevates sõnavõttudes. meie jaoks ILO-s on iga algatuse multidimensionaalsus see, mida me peame mõistma ja ma toon siin kaks näidet me räägime oskuste väljaarendamisest. aga ükskõik, kui hea oskuste väljaarendamise poliitika meil on, ükskõik kui tõhusad on need programmid, mis meil on, kui puudub sidusus kaubanduspoliitikaga, makromajanduspoliitikaga, tööstuspoliitikaga, põllumajanduspoliitikaga, siis meil ei saa sellest nii palju kasu kui võinuks, nii et see on sektorite ülene lähenemisviis. ja kuidas eh, jah, mastaapi suurendada. üks asi, eh, mis võimaldab oskusi eh, laiendada, on see, et inimväärne töö, eriti noortele, paigutatakse makromajanduspoliitika keskmesse. arengupoliitika keskmesse, sektorid poliitika keskmesse ja Euroopa Liidus ka on hakatud sellele rõhku panema. erasektori poolsed investeeringud öö, ja sellekohased ettepanekud, mis meile laekuvad. tööhõive loomise potentsiaal ja oskuste edasiarendamine, tõstmine käivad käsikäes ja kuidas Euroopa Parlament saab abiks olla kõige sellega tegelemisel jah, see on äh, raske, aga see on suur võimalus ka, kui sellel ta õigesti teha. kõigepealt on vaja mõista, et väljakutsed on globaalse iseloomuga. Äh, need on meile kõigile väljakutseks ja nii nagu võimalused, kui need ära kasutatakse, on võimalused ka kõigi jaoks. praegu jah, me vaatame Aafrikat, sest see on üks koht, kus väljakutseid on kõige rohkem, aga seda võib kogeda igal pool. Need piirkonnad, kus on kõige suuremad probleemid, peaksid olema globaalse sekkumise sihtmärgiks. ja lõppkokkuvõttes see, mida öeldi tuhat üheksasada nelikümmend viis, ei ole ohuks, vaid just nimelt saarte võimaluseks, Philadelphia deklaratsioon nimelt. seal öeldakse, et ehm, vaesus kõikjal on ohuks heaolule kõikjal. ja see kehtib igal pool, ka ühe riigi sees. nüüd üha suurenev ebavõrdsus, see ei ole ainult Euroopa probleem. see ei ole ainult öö, ehm, geopoliitiline probleem, ka piirkondade sees ebavõrdsus kasvab, siin ma pean silmas Aafrika, aga ka riikide sees ebavõrdsus kasvab. aruanne, mis tuli Maailmapangalt möödunud aastal ja puudutas ebavõrdsust, näitab, et terve rida riike Lõuna-Aafrikas et kogevad seda, et ebavõrdsus üha enam kasvab ja sellel on tagajärjed sotsiaalsele ühtekuuluvusele, sellel on tagajärjed rahule ja stabiilsusele ning loomulikult ka sotsiaalmajanduslikule arengule. ja see, mida me praegu näeme, see kasvav radikaliseerumine mandri erinevates osades ja maailma erinevates osades. sotsiaalmajanduslik areng on siin retseptiks ja viimane asi. ettevõtlus. ettevõtlus on lihtsalt üks komponent. aga kui tulemuseks on see, et üha rohkem inimesi on hõivatud mitte ametlikus majanduses, siis see ei ole õige suund. meie tahame, et ettevõtlus ja selle areng aitaks äh, välja tuua majanduskasvule orienteeritud ettevõtted. Neid tuleb näha ja neid toetada ja innustada mitte ainult ainult äh, riigi tasandil, vaid globaalselt. on väga palju märkusi, mida ma tahaks teha, aga ma jätaksin ka teistele ruumi vastata küsimustele. Äh, suur tänu. ja nüüd härra Kristjansen. The... suur aitäh kõigepealt esimesest küsimusest, äh, nii nagu Euroopa on väga mitmekesine, kesine on Aafrika ka väga mitmekesine, pole kahtlustki me võime siis rääkida selle mitmekesisuse erinevatest dimensioonidest ka, aga võib-olla peaksime rääkima pigem sellest, mis on meil ühist. tööhõive agendas on ühine see, et äh, põllumajanduse produktiivsus äh, on probleemiks igal pool äh, ja väljakutseid ei lahendata igal pool sarnaselt. me tahaksime, et meil oleksid Äh, tavaviljad äh, äh, tootmises ja kui inimesed, kes enam põllumajanduses ei tööta, ei kasvata neid vilju, siis tuleb importida ja import on väga kallis ja see on tegelikult Lääne-Aafrika jaoks probleem, aga mitte ainult. kuidas siis põllumajandustootlikkust suurendada, see on ühine väljakutse kõigile ja sellega on seotud ka nagu selline traditsiooniline lähenemine tööhõivele. nimelt, kui on olemas talu, siis seal ka keegi töötab. aga milline on põllumajandustööstus äh,, äh, suurpõllumajandus tegelikult ju varustab äh, linnu, on vaja logistikat, on vaja transporti, säilitusrajatisi äh, kujutage ette, kui palju töökohti võib luua niisuguste äh, ahelate kaudu, seega see on kõige suurem ühine väljakutse Aafrikale ja ütleme otse, kas äh, kanu saaks kasvatada Maputos või peaks neid importima Hollandist või siis äh, ma ei tea, kas hollandlased on kaubavahetuses tõhusamad tegijad äh, võib-olla nad saaksid mingisuguse ahela luua nii, et Mosambiigis hakataks kanu tootma. et, et ja muide, et toidu järele on tohutu kodumaine nõudlus, mis on praegu rahuldamata ja siin on veel küsimusi, mida võib arutada ja mis jällegi ei ole ain-, ainult Aafrika probleemid kui poliitiline olukord on ebastabiilne, siis on jälle palju keeruline, keerulisem äh, kõiki neid äh, nimetatud väljakutseid lahendada. jällegi, mitmekesistamine on oluline. ja nüüd äh, Euroopa Parlament, kuidas Euroopa Parlament saab aidata Aafrikat, ma isegi küsisin endalt seda. ma mõtlesin, et millest ma räägin tänasel koosolekul tead, vist see viimane parlamendiliige esitas selle küsimuse ja muidugi äh, ränne tuleb legaliseerida, noh, seitsesada miljonit või kaks miljonit, ma ei tea, ma ei räägigi siin äh, vanusevahedest, äh, muide siin on juba äh, Äh, juba praegu Euroopa Liidu liikmesriikides vaja töökäsi äh, erinevates valdkondades. Saksamaa, no see ei ole võib-olla ilus praegu sellest rääkida, aga see on reaalsus. töökäte vajadus on reaalne ja kuidas teha seda nii, et mõlemad pooled sellest kasu saaksid. Äh, ränne võiks aset leida nii, et arvesse võetaks kõigi muresid, vastuvõtvate riik, riiki, saatvat riiki, äh, ajude väljavoolu küsimust, äh, ühiskonda integreerumise küsimust. siin muide toimus üks hiljutine konverents, kus äh, tööturu arengutele pühendati terve sessioon ja, ja räägiti eelkõige seadustatud migratsioonist, kõik tunnistasid seda, et tuleks tegeleda sellega. legaalsed immigrandid tuleb lõimida tööturule, kohalikule tööturule ja võib-olla peaks midagi pilootprojektide kaudu õppida, võib-olla saaks kogemuste vahetamise kaudu õppida, aga too teema on täiesti loomuliku äh, ja ja ei kao kuhugile. nüüd edasi, kaubavahetus Te rääkisite põllumajandustoodetega kauplemisest, aga kui inimesed ja ta-, kaubad ei saa siia jõuda, siis äh, äh, raha võib-olla jõuab, aga äh, noh, kui te tahate töökohti luua, siis peavad olema ka mingisugused inimesed, kes, kes töötavad ja keegi, kes tarbib neid teenuseid ja kaupu. see on kaubavahetuse agenda küsimus aga see viib meid äh, tööhõive agendani ja siis te, peame endalt küsima, mis siis, mis siis meid piirab. piiranguid on mitmeid. Äh, ja muidugi on ka olemas teatud hall ala äh, ja see puudutab juba kaubavahetuskõnelusi. ja ning lõpuks, kuidas ehitada üles programme nii, et nad töötaksid ja millised töötavad paremini. jällegi äh, me oleme rääkinud integreeritud lähenemisest, aga praktikas koha peal teha midagi on kümme korda suurem väljakutse, seetõttu üks asi on öelda, jah, meil on makrotasandil siin kõik hästi, aga territoorium, mida te tahate lõimida süsteemi ja millised on need looduslikud alad, mida te tahaksite integreerida, nende puhul peab kindlasti läbi mõtlema, milliseid oskusi on vaja, kuidas neid arendada, kuidas sektorit arendada, vastavat sektorit teatud piirkonnas, tuleks otsida partnereid, partnerid on olemas, igasuguseid hargmaised ettevõtteid, aga eh, kohtadel ongi nii, et eh, luuakse kõigepealt platvorm, kus erinevad sidusrühmad firmad, tootjad, töötajad kokku tulevad eh, ja siis arutavad. me tahaksime ka programmi loomist eh, lõimimispõhiseks luua ja see on meie selline pilootlähenemine. Eh, ma tõesti olin rahul, kui nägin, et, et tööhõiverühm äh, so-, soosis sellist lähenemist ja ütles, et see on tõesti õige lähenemine, sedakaudu võib edasi minna. ja nüüd Euroopa Parlament äh, võiks ka nõuda, et selline süsteem loodaks. ja lõpuks veel ebavõrdsusest, räägin nendest digitaaltöökohtadest ja nende tulevikust. Äh, põhipinged tekivad sellest, et tehnoloogiline areng ohustab ebavõrdsust veelgi suurendada. et riikidevahelist ebavõrdsust ja ka riigisisest ebavõrdsust. tehnoloogiline areng ja äh, sellega edasiliikumine pakub väga palju võimalusi, eriti sel kontinendil kui Aafrika, aga äh, see ei hõlma kogu ökosüsteemi, mis selle ümber on. Äh, näiteks ähm, see puudutab ähm, regulatiivset reformi internetiteenuste osutamisel ja kui me läbi ei mõtle, siis ilmselt ähm, ebavõrdsus suureneb riikide vahel ja riigisiseselt veelgi. tänan um,! Uh... suur aitäh teile! annaksin nüüd komisjoni esindajale ka sõna. Carla Montese, palun, aga me kuulsime, siin nimetati kaubavahetust. kaubavahetusest on võimalik ka midagi kasulikku saada. ja viimase kahe-kolme aasta jooksul on kaubavahetus tohutult edasiarenenud Aafrikaga ja ülejäänud maailma osadega on Euroopa Liit kaubavahetuslepingud sõlminud, aga see ei puuduta mitte ainult kaupu, vaid palju enamat ja seega hea meelega kuuleksime selle kohta midagi, siis kui me mm, arutame põllumajandussektorit, tekib küsimus, äh, kas see on ka seotud kliimamuutustega, kas kliimakatastroofe Aafrikas ei olegi nii palju, kui mina olen kuulnud, on küll Ida-Aafrikas tõsiseid probleeme ilmastikuga ja eh, seetõttu tuleks arutada, mida me üheskoos ära saame teha Aafrika ja Euroopa ning kolmas teema, eh, tehnoloogia, uus tehnoloogia. mida ette võtta? osa Aafrikast liigub selles valdkonnas väga kiirelt edasi, arenedes digitaalselt eh, väga kiirelt aga kas saaks midagi ära teha nii, et Aafrika ja Euroopa mõlemad saaksid kasu sellest? valige ise. püüdke meile vastata. palun, sõna on teil. suur aitäh, tõesti äh, väga palju küsimusi. võib-olla tulen tagasi selle küsimuse juurde, mis puudutas erinevaid vabadusi ja kuidas Euroopa saaks reageerida. nagu Lükk ütles, Aafrika kontinendil on piirkondi, mis on väga erinevas olukorras, on kiirelt arenevaid, kiire areng, kõrge arengutasemega piirkondi, kus on võimalik asjakohast tööd pakkuda ja teised piirkonnad, kus on väga suur ebastabiilsus, ebakindlus ja eh, põhieesmärk on seal lihtsalt elanikkond ära toita. seega Euroopa Liidu toetusest kõneldes tuleb arvestada seda, et erinevad riigid on erinevad, erinevas olukorras ehm, Nigeeria kirdeosa, nagu te teate, Äh, on äh, Boko Harami pidevate rünnakute all äh, ja Nigeeria oli tegelikult üks kõige suurema majanduspotentsiaaliga riike enne. Nigeeria üksi kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks oleks saja kolmekümne miljoni elanikuga riik ja, ja nüüd praegusel hetkel on selle riigi majandusareng täiesti peatunud, sellepärast et, et Boko Haram ja ja terroristid ründavad seal äh, riiki. seega tuleks konflikt lahendada, tuleks rahuprotsess algatada, äh, põllumajanduse ja tööhõives äh, arendamisel tuleb alati mõelda sellele, kuidas saaks nii-öelda jätkusuutlikku arengut tagada me mõtleme, kuidas saaks äh, nagu arvestada majandusarengu aluselementidega, et äh, see tõesti ähm, oleks seotud humanitaarabi ja muu abiga äh, me räägime mitte ainult põhi, põhiteenustest, mis, mida on vajalik tagada, aga tuleks ali-, haridust anda ja tuleks ka kutseõpet pakkuda võib-olla. et tõesti, et inimesed saaksid kohe majanduses kaasa rääkida, aga noh, neid, see väljakutseid on väga palju Aafrika kontinendil. milline võiks olla Euroopa Parlamendi roll? tahaksin toetada seda mõtet, mille käis välja Lükk. ma usun, et oluline on jätkuvalt rõhutada, kui tähtis on äh, kap-, kapitali äh, investeeringud ja just ka investeeringud inimkapitali haridusse, kutseõppesse. me teame ju kõik, et äh, et see eh, iseenesest ei lahenda kõiki probleeme, aga on see väga oluline. me oleme eh, tegelikult eh, muutnud oma lähenemist ja min-, viimastel aastatel oleme selle, selle valdkonna natukene nagu unustanud. seega Aafrika kontinendil on määravaks teguriks haridus, professionaalne väljaõpe, investeeringud inimkapitali ja muide äh, Göteborgi tippkohtumisel oli ka võimalus rõhutada seda, kui tähtis on haridus, kultuur, hariduskultuur üldse, see on oluline sõnum ja tähtis on äh, ka see sõnum, mis puudutab rännet. Euroopa Liidus äh, on mit-, valitsusväliseid organisatsioone ja jõude, kes rõhutavad vastuseisu rändele, igasugusele rändele, olgu see ebaregulaarne, ebaseaduslik või seaduslik, aga me peame mõtlema selle, millised on üleüldised väljakutsed ja me peame sellest aru saama, et ähm, me peame kuidagi aitama kaasa töökohtade loomisele ka Aafrika kontinendil me ei saa lasta aafriklasi surra Vahemerel või Aafrika kõrbetes, tuleb mõelda, kuidas äh, seaduslikku äh, rännet, sisserännet suurendada, see võib meid isegi partnerriikide suhtes paremasse olukorda panna. nüüd Euroopa Parlamendi roll võiks olla äh, sellise vastuhääle loomine kuuldalaskmine, saadud suhte avamine või surve avaldamine. praegu me räägime ju äh, sellest, et kõik äh, oleks üldse rände vastu, aga me peame jätkuvalt tegelema siiski äh, seadustatud rändega ja palju konstruktiivsemalt, pidades partnerriikidega dialoogi integreeritud lähenemine, sellest ka räägiti, ma tõin teile näite. see oli lihtsalt väike näide. Nigeeria ähm, näide on ainult üks tilkmerre, aga äh, tõesti, kuidas priviligeeritakse integreeritud lähenemist täna, see on see küsimus. püüame oma eesmärkideni jõuda kõikide poliitikate erinevate sekkumiste kaudu makromajanduses, hariduses, ähm, tehnikas, näiteks põllumajandustehnikas, nii majanduses kui sotsiaalpoliitikas tuleb äh, sekkuda ja ähm, no meil tegelikult ei ole mingit võlulahendust äh, tähtsad jõupingutused tuleb ette võtta selleks, et analüüsida, millised on kõige sobivamad programmid ja nende kaudu veel kord siis täpsustada, milline on see äh, väärtusahel, kus me saame kõige kaugemale minna. jah, ütleme näiteks see äh, põllumajandusvaldkond vajab abi, aga millises sektoris täpsemalt, äh, nii et tekiks väärtusahel ja tõesti loodaks töökohti, töökohti, mis on ka inimväärsed. ja nüüd need kaubavahetuslepingud, me oleme tõesti äh, väga palju tegelenud nende küsimustega, kahjuks Aafrika kontinendil on meil, meid alles edu ootamas. ma vaatan nüüd äh, lääne poole. no nii Nigeeria kui ka Mauritaania alles äh, on sõlmimas Euroopa Liiduga kokkulepet. teatud partnerriikidega on probleem selles, et äh, me ei suuda näidata neile, millised on majanduslikud eelised, mis tulenevad nendest kokkulepetest seega meil on vaja natukene veel aega, võib-olla on vaja tea-, täiendavat tööd, võib-olla uurimusi, et saaksime veenda partnereid, et äh, nendel kokkulepetel on tõelisi eeliseid ka nende oma majandusele. nüüd tähtis teema veel on kliimamuutused. kliimamuutused loomulikult on äh, väga olulise poliitika. kliima, äh, kliim-, kliimameetmed on äh, olulised poliitilised meetmed, see on oluline poliitika ja nüüd tuleb mõelda, mil-, kuidas me suudame äh, finantseerida põllumajandust samas, arvestades seda, kuidas see mõjutab kliimat. kuidas soodustada põllumajanduse arengut põllumajandustehnoloogia kasutuselevõttu eh, nii, et see tehnoloogia oleks ka kliimasõbralik. Need on meie suured kliimaväljakutsed. täna on kliimamuutused põhitähtis teema, läbiv teema, mida peab analüüsima äh, Eh, iga meetme ellurakendamisel, kaasa arvatud põllumajandusmeetmete rakendamisel. et täna võib öelda, et, et meil on veel olemas meetmed, mis võimaldavad aidata töökohti Aafrikas luua. suur tänu! meie koosolek on lõppemas. meie mõttevahetus on lõppemas. mul on hea meel, et saite võimaluse meie komisjoni tulla ning et meie arutelu alguseks rääkisite sellest, kuidas teie töö on sarnane äärmiselt sarnane tööga meie komisjonis, rääkisite väärikast tööst ja see on kindlasti meie esimene prioriteet. aga meie loomulikult tunneme huvi ka maailma vastu väljaspool Euroopat, väljaspool Brüsselit ning seetõttu mul on väga hea meel, et olete siin, et saate osaleda minu, meie aruteludes ning jätkame oma tööd et meie tegevus oleks järjepidev, et saaksime järjepidevalt jagada oma teadmisi sellest, mis toimuvad maailmas, ka mujal maailmas, väljaspool Euroopat, Aafrika, on meie tööjõukontinent. mida me teeme, mis toimub seal, mida me seal teeme valesti, kuidas saaks asju paremini teha ning kuidas me saaksime võrdsetel alustel tööd teha aitäh, et tulite meie sekka. ja nüüd on paar tundi meil äh, võimalus teha